ja e, kuna e, ei ole kuue nädala jooksul e, tulnud vastust, siis ma otsustasin, et me peame komisjonis seda teemat kasutama ja arutama. ja komisjon andis oma kirjaliku vastuse sel nädalal. nagu te teate, et äh, Ungari küsimust on juba libe poolt esitatud esimeste konverentsile, seda käsitletakse homme, aga ja ma arvan, et me peaksime neid kaht palvet käsitlema tänase koosoleku jooksul. ja sellepärast ma küsin nüüd kolleegide käest, kas te olete nõus minu ettepanekuga, kas teil on vastuväiteid? paistab, et vastuväiteid ei ole ja nüüd mõned koordinaatorite soovitused, et te need heaks kiidate. kõigepealt kõigepealt asi puudutab raportööre, see on siis eh, kaks, kahesaja viies punkt meie eh, kodukorrast, me jät-, me lähtume kahest eh, põhimõttest, me oleme eh, tagasi valinud endised raportöörid, me tegime niimoodi ka eelmise mm, seadusandliku perioodi alguses, teeme nüüd ka nii. teiseks eh, fraktsioonid võivad enda kätte jätta need raportöörid, kes, nende raportööride raportid, kes ei ole enam libekomisjoni liikmed. nüüd teise teisest printsiibist eh, lähku, lähtudes oleme me nimetanud järgmised raportöörid. proua Lunacek, see puudutab, eh, tema raport puudutab direktiivi eh, võrdse kohtlemise osas. siis härra Hortefö on määrit-, määratud raportööriks viisade osas ja proua Kall on raportöör Äh, äh, Sepoli mm, faili käsitlemise puhul. ja nüüd, kolleegid, kui teil ei ole vastuväiteid, siis äh, peame ka selle punkti heaks kiidetud. paistab, et vastuväiteid ei ole, kommentaare ka mitte, aitäh. ja nüüd kolmas punkt. see nüüd juba puudutab sisulist külge ma annan sõna komisjonile, et ta toetaks, et ta tutvustaks meile viiendat aasta aruannet rände ja varjupaiga osas. ja enne kui me nüüd hakkame eh, sisulisi küsimusi käsitlema, siis uude liikmete jaoks ma selgitan teile, kuidas asjad toimuvad. Eh, kõigepealt see raport on eh, valmis saanud juba juulikuuses nii et äh, ma palun, äh, kontrollige, kas te olete ikkagi saanud kätte kõik raportid ja enne kui te tulete komisjoni koosolekutele, lugege need dokumendid ka läbi. Äh, praegu on nad teie laual, aga tegelikult kättesaadav on see raport olnud teile juba kättesaadav juulikuust alates ja siis te saate ka, eh, kui te olete selle kõik materjaliga tutvunud, siis eh, te saate ka eh, arutlusküsimused välja tuua. nii et, et nüüd ma annaksin siis sõna proua Corradole, kes tutvustab seda raportit Thank you very much, chairman and good morning everybody. suur tänu, härra esimees, tere hommikust, daamid ja härrad. jah, ma tahaksin siis lühidalt tutvutada meie viienda sisserände ja varjupaigaalaste küsimuste aastaaruande peamisi punkte, see võeti vastu juba selle aasta maikuus, aga tänaseni ei olnud varem võimalust tutvustada seda teie komisjoni ees tegemist on aruandega, mis annab kõikehõlmuma ülevaate saavutustest äh, sisserände ja varjupaigaalaste küsimuste osas aastaks kaks, aasta kaks tuhat kolmteist kohta. see hõlmab ka viisa ja Schengeni äh, süsteemi puudutavat. kaks tuhat kolmteist aasta üldiselt äh, me nägime üsna paljusid edasiminekuid oluliste seadusandluse eelnõude osas, näiteks sisserände, varjupaiga ja Schengeni osas, aga see oli ka aasta, kus me olime tunnistajaks rändevoogude mahu tõusule, varjupaigataotluste hulk on tõusnud ning äh, Euroopa suunas on äh, sisserändevood kasvanud. kolmandal oktoobril kaks tuhat kolmteist, äh, mäletate veel, toimusid traagilised sündmused Itaalias Lampedusa saarel ja selle tulemusena lõi komisjon rakkerühma Vahemere jaoks ja neljandal detsembril esitati siis komisjoni teatis tegevuste kohta erinevates valdkondades, mis tegelevad mis puudutab just nimelt seda teemat. härra Ruute, meie peadirektor, pidas teiega maha ka arutelu septembri alguses selle rakkerühma kohta, nii et sellest ma rohkem ei räägi, kuid kui teil on küsimusi Varemehe, Vahemere rakkerühma kohta, siis ma nendele ka vastan. mis nüüd puudutab äh, seaduslikku äh, rännet, siis äh, peamised saavutused selles osas olid kindlasti äh, Äh, poliitiliste läbirääkimiste lõpuleviimine hooajatööliste osas, see võeti vastu ametlikult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. see on väga oluline äh, seadusandlik tekst, mis seab ühtsed reeglid selle kategooria kolmandate kodanike vastuvõtmise kohta, selleks et kaitsta neid ekspluateerimise eest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal küll mitte päris, aga siiski mõistlik oleks rääkida ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algusest, jõuti siis selle aasta kok-, alguses ähm, ettevõttesiseste üleveetavate töötajate osas äh, kokkulepe, see võeti samuti aasta mais kaks tuhat neliteist, mis on äh, jällegi üks nendest äh, seadusandlustekstidest, mis reguleerib ettevõttesiseste üleviidud töötajate õigusi. tegemist on siis äh, üldjuhul spetsialistide või praktikantidega. märtsis kaks tuhat kolmteist äh, esitas komisjon uue ettepaneku ka praeguse tudengite ja teadlaste direktiivi ümbersõnastamise kohta selleks, et äh, hoogustada sellise kategooria tulemist Euroopasse selleks, et lihtsustada nende võimalusi leida endal õppe ja, ja teadustöö tegemise kohti, seda läbi Euroopa mobiilsusprogrammide Erasmus pluss või Marie Curie teadlastele ja nii edasi. ja see ettepanek äh, tahab siis harmoneerida äh, ja sisse tuua ühtset, ühtse süsteemi kolmandate riikide kodanike jaoks, kelle puhul praegu kohustuslikke reegleid Euroopas ei ole, praktikandid, nende palgatasemed, õpilased, üliõpilased, lapsehoidjad ja nii edasi. ja see ettepanek on siis tehtud ja loodetavasti pärast seda, kui nõukogu on oma ühislähenemise selle teksti osas vastu võtnud, saame läbirääkimistele minna, parlament on meie toetava esimese lugemise teksti vastu võtnud ja me loodame, et läbirääkimised ka selle teksti osas üsna pea on võimalik lõpetada. detsembris kaks tuhat kolmteist ühtse loa direktiiv, mis vastu võeti kaks tuhat üksteist, jõustus, seega ülevõtmise tähtaeg kukkus, see on väga oluline seadusandlus, mis lihtsustab siis menetlusi ja seab äh, õigused kolmandate riikide kodanikele, kes tulevad siia töö eesmärgil, aga kelle staatus on jäänud äh, sek-, sektoraalsete direktiividega lahendamata, ol-, ongi siis tegemist, nagu need sektorid olid, hooajatöölised, äh, sinise kaardi omanikud ja nii edasi. me oleme tahtnud ka äh, praeguste direktiivide seiret hoogustada ja äh, sellepärast võetigi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses vastu suunised perede taasühildamise direktiivi osas, mis kodifitseerivad eh, siis tavaõigust, mis on vastu võetud Euroopa Kohtus, mis kaitsevad eh, seda direktiivi ja annab suuniseid selle rakendamise kohta. me oleme jätkanud ka jõupingutustega integratsiooni osas. nagu te teate, Euroopa Liidus ei ole selles osas eh, õigust seadusandlust esitada pädevus lasub liikmesriikide tasandil, kuid me oleme üritanud toestada liikmesriikide tegevusi, rahastades üsna mitmeid projekte läbi Euroopa Integratsioonifondi ja oleme jätkanud ka tööd äh, in-, äh, integratsiooniindikaatorite kallal, seda läbi äh, siseriiklike kontaktpunktide võrgustiku ja läbi meie veebilehekülje. ma tahaksin rõhutada ka seda, et aastal kaks tuhat kolmteist üritas komisjon kaasata äh, rännet puudutavaid äh, aspekte ka Euroopa poolaasta protsessi. mõnede liikmesriikide puhul on ette nähtud konkreetsed ettepanekud äh, kolmandate riikide kodanike paremaks integreerimiseks, eriti just nimelt tööturule. ja see on asi, mida, millega me kavatseme tööd jätkata ka tulevikus nüüd, mis puudutab varjupaiga küsimusi ja rahvusvahelise kaitse andmist, peamine edusamm siin oli kindlasti see, et pärast aastaid kestnud läbirääkimisi lepiti kokku Dublini määruse, Eurotaki määruse vastuvõtutingimuste ja varjupaiga direktiivi ümbersõnastamise osas, selleks et luua ühtne Euroopa varjupaigasüsteem, mis nüüd tuleb loomulikult ka rakendada ma ei hakka siin rääkima äh, selle osa operatiivsest poolest, sellepärast et härra Viisser räägib sellest ise pärast äh, selle päevakorrapunkti ammendamist ja ta räägib sellest kindlasti väga detailselt. mis nüüd puudutab ebaseaduslikku rännet, siis äh, on äh, sõlmitud äh, uusi tagasivõtulepinguid kolmandate riikidega Armeenia, Cabo Verde ja Türgi ning äh, oleme jätkanud äh, ka äh, tagasisaatmise direktiivi rakendamist liikmesriikides ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses võttis komisjon vastu teatise tagasipöördumise osas, mis annab siis, sillutab tee uuele kokkuleppele tagasipöördumise osas ja, ja ka käsiraamat on koostamisel me jätkame ka tööandjale pandavate sanktsioonide direktiivi jõustamist, see on väga oluline. nimelt sanktsioneeritakse siis neid tööandjaid, kes palkavad ebaseaduslikke sisserännanud ja oleme survestanud liikmesriike koostama aruandlust oma inspektsioonide ja riskianalüüsi kohta ning kõik liikmesriigid on need aruanded meile esitanud ja neid me siis praegu hindame. nüüd piiri haldamine. siin on surve kõikidel Euroopa välispiiridel olnud väga-väga suur. Frontex on jätkanud mitmete ühisoperatsioonidega meie välispiiridel määrus, millega luuakse Eurosur, Euroopa piirivalve eh, seiresüsteem, jõustus samuti detsembris kaks tuhat kolmteist. eesmärgiks on siis äh, jälile jõuda piiriülestele kuritege-, kuritegudele, aga ka öö, merel hädaabioperatsioonide läbiviimine ja piiride valvamine laiemalt. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõuti ka Schengeni haldusmääruse osas pärast aastaid kestnud raskeid läbirääkimisi kokkuleppele. see näeb ette uue Schengeni seiresüsteemi, mida praegu siis rakendatakse lisaks sellele veebruaris kaks tuhat kolmteist esitati ka äh, niinimetatud äh, intelligentsete piiride süsteemi, mis näeb ette siis äh, uut äh, sissesõidusüsteemi ning kaks tuhat kolmteist saavutati kokkulepe ka ümber sõnastatud vastastikuse mehhanismi ja viisamehhanismi osas ja viisaga lõpetajaks veel kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses esitas ette komisjoni ettepanek Schengeni viisakoodeksi ümbersõnastamise kohta nüüd äh, rahvusvaheline mõõde, sellest ma räägiksin ka lühidalt. nagu te teate, välissuhete mõõde rände osas äh, lasub äh, ülemaailmsel mobiilsuskokkuleppel, mis on meie suuniseks kogu tegevuspaketile selles valdkonnas ja ma tahaksin välja tuua eriti mobiilsuspartnerlused, mis on sõlmitud nüüd Maroko ja Aserbaidžaaniga, seda siis aastal kaks tuhat kolmteist ja tahaksin mainida ka, et Tuneesiaga sõlmimisime selle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. mõistlik oleks vist siinkohal mainida ka suhteid rände ja arengupoliitikate vahel. ÜRO kõrgetasemeline dialoog rahvusvahelise arengu ja rände osas leidis aset oktoobris kaks tuhat kolmteist. Euroopa Liit panustas sinna Äh, jõudsalt, äh, komisjon võttis nimelt vastu teatmise selleks, et maksimeerida arengu äh, mõju rändele. töö selles osas jätkub ja rändeküsimused on nüüd, on täiesti kaasatud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsesse arengu tegevuskavasse. ja lõpetuseks oluline on see, et kaks tuhat kolmteist aastal saavutati poliitiline kokkulepe ka mitmeaastase finantsraamistiku osas ja loodi uus asüüli ähm, ja rändefond koos sisejulgeoleku fondiga, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ka ametlikult äh, vastu võeti. tegemist on ähm, kõikehõlmavate finantsvahenditega, mis äh, siis kogu rände, varjupaiga, integratsiooni äh, ja tagasipöördumise aspektid ähm, kokku võtavad. detailid on aga sees meie aruandes, sellele käib kaasa ka töödokument, mis selgitab täpsemalt seda, mis on saavutatud Euroopa Liidu tasandil, seal on ka statistiline lisa, kus on kõik arvud kirjas, nii et olen hea meelega valmis vastama nüüd küsimustele. suur tänu, proua Corrado! Te rääkisite nii rändest kui varjupaiga küsimustest kas Steven Ryan soovib midagi lisada? Te ei pea lisama, sest te rääkisite kas asüülist. Steven, kas te soovite midagi lisada? kui on küsimusi konkreetselt, siis jah. jah, rääkisite rohkem sisserändest, mulle meeldib äh, see, mul ei ole selle vastu midagi, kuna vastutasin ühe raporti osas, aga varjupaiga osas oleks ka nii mõndagi veel öelda, nii et kolleegid, kui teil on küsimusi, siis palun ja mõlemad kolleegid komisjonis saavad siis vastata nendele küsimustele. nüüd on sõna teil, kolleegid. loomulikult nii sisserände kui varjupaiga osas on kaks tuhat kolmteist tehtud ära suur töö. Need kolleegid, kes praegu sisenesid alles saali, ma ütlen, et see aruanne oli valmis juba juulis, kuid esitati meile täna aga nüüd äh, siis äh, sõna teile, aega meil on, äh, nii et tavapärasest erinevalt täna on teil aega sõna võtta. proua Sippel, palun. Thank you, Mr Chair, I will speak. suur tänu, esimees, räägin saksa keeles. ma arvan, et äh, selge on see, et äh, alates Iraagi ja Süüria sündmustest äh, on saanud selgeks, et põgenike arv muudkui tõuseb, ka nende põgenike arv, kes taotlevad varjupaika Euroopa Liidus. ma tahaksin esitada aga küsimuse hoopis teise valdkonna kohta ehk siis seadusliku sisserände kohta. komisjoni kolleeg äh, nimetas siin mõningaid aspekte, nagu näiteks äh, hooajatöötajate direktiiv. ma tahaksin teada, kas äh, komisjon kaalub ka teisi seadusliku sisserände meetodeid? ma ei saanud nüüd kogu raportit veel läbi loetud, äh, aga kas on äh, uuritud neid, kes massiliselt nüüd tulevad Euroopasse ja kes kõik ei saa varjupaika, et kuivõrd nad teavad, kas äh, on võimalik ka seaduslikult Euroopasse sisse rännata. ma tahaksin teada, kui palju nendel äh, võiks infot selle kohta olla ja milliseid uusi seadusliku sisserände kanaleid me võiksime avada. suur tänu, Birgit. prokurado mainis mõningaid ähm, uurimusi, aga ta vastab teile kindlasti põhjalikumalt. härra Kõrgup, palun. suur tänu, esimees. mis nüüd puudutab ühte hilisemat äh, ettekannet, äh, siis äh, seal tuleb täpsemalt jutu äh, varjupaigataotluste standarditest, äh, mis on liikmesriigid erinevad, äh, see on minu jaoks väga oluline küsimus ja selle juurde ma tulen hiljem tagasi, aga mis puudutab nüüd antud teemat, siis äh, raport on olnud kättesaadav juba mõnda aega, ka suvevaheajal, aga kui ma nüüd loen kokkuvõtte uuesti läbi, siis seal on toodud välja mitmed punktid, mis on minu jaoks väga murettekitavad. siin viidatakse Lampeduusale ja see kõik ei toimunud poliitilises vaakumis. Ähm, kogu minu austuse juures äh, komisjoni vastu tahaksime öelda, et meil on siin äh, poliitikas mõningad äh, lüngad. meie poliitika nende riikide inimeste ja organisatsioonide suhtes, kes on vastutavad äh, Euroopa poole suunduvate sisserändajate suure arvu eest, see poliitika põhineb valedel eeldustel. Nad tulevad äh, Euroopa Liitu mitte ainult selleks, et äh, seaduslikult äh, taotleda siin varjupaika. me ei tee piisavalt nende riikide suhtes, kes lubavad äh, oma riikide kodanikel äh, kogu seda inimkaubandust, inimsmugeldamist organiseerida, küsides selle eest äh, meeletuid summasid. osad nendest riikidest saavad kas otseselt või kaudselt Euroopa Liidult äh, erinevaid kanaleid pidi abirahasid ja see süsteem tuleb üle vaadata. Nendel riikidel ei tohi lihtsalt lasta niimoodi äh, käsi puhtaks pesta. meil on vaja piisavalt äh, rahastada Frontexit ja on vaja ka finantsiliselt toetada neid riike, kes oma geograafilise asendi tõttu kõige suurema koormuse enda kanda võtavad täna kohtuvad äh, Haagis kõrged politseiametnikud, kes ka seda teemat arutavad, aga ka meie peame tegema enamat, et äh, tegeleda rahvusvahelise kuritegevusega, mis sellist orga-, mis sellist olukorda tekitab. me ei tohi kunagi ära unustada, et tegemist on äh, väga tundliku teemaga. osadele liikmesriikidele on see lausa plahvatusohtlik. poliitikud peavad äh, loomulikult lähtuma sellest, mida nende valijad äh, soovivad ja valijad ei arva, et meie käituksime siin mõistlikult äh, ja tõhusalt. valijad on arvamusel, et me oleme silmitsi meeletu kriisiga, tohutud massid suunduvad Euroopa Liidu poole inimesed on äh, täiesti väljapääsmatus ja lootusetus olukorras ja nad riskivad oma surmaga, et siia pääseda. ja lõppkokkuvõttes keegi vastutab nende inimeste kannatuste eest ja esimees, äh, mina olen arvamusel, et äh, Euroopa Komisjon ja ka teised institutsioonid peaksid selle teema prioriteetsemaks seadma muidu me küll teeme siin endast parima, et neid inimesi integreerida, aga siiski see ei ole adekvaatne vastus äh, nendele massidele, kes siiapoole suunduvad ja nende kurjategijate tegevusele. ja nüüd lõpetuseks äh, ütleksin paar sõna ka laste kohta. kahekümne esimesel sajandil oleme me kõik äh, väga kõrgelt arenenud, meil on arvutid, äh, kontod Twitteris, me suhtleme sotsiaalmeedias, aga me endiselt äh, tolereerime laste ärakasutamist kurjategijate poolt. lapsed äh, kannatavad meeletult tihtipeale on tegemist meil äh, saatjate alaealistega. Nad satuvad väga ohtlikesse olukordadesse. ja minu arvates äh, pole me teinud piisavalt äh, selleks, et sellist kahekümne esimesse sajandisse sobimatut häbiväärset tegevust lõpetada. suur tänu, Timothy ja järgmisena Peter, palun. tänan, esimees. ma tahaksin natukene kommenteerida seda ka ungari keeles, kui tohib. tänan. tegemist on äh, väga olulise raportiga. ma arvan, et äh, me ei ole piisavalt ähm, kriitilised siinkohal eriti kui rääkida Ungarist. mis puudutab äh, Ungari varjupaigapoliitikat, siis see on väga piiratud, äh, karmim kui kuskil mujal Euroopas, minu arvates. ja see juba näitab, et äh, Ungaris tegelikult toimivad varjupaigasüsteemi ei ole. mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on ka sellele tähelepanu juhtinud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal anti ainult äh, viiekümne seitsmele varjupaiga taotlejale tõesti ka varjupaik teisalt äh, võib täheldada, et mitmed organisatsioonid on raskes olukorras, näiteks Helsingi komitee, sellepärast et äh, Ungari riik piirab nende tegutsemisvõimalusi ja tegutsemisvabadust, valitsus surub nad tagaplaanile. ma tahaksin siinkohal märkida, et äh, see on äh, vastuvõetamatu. on täiesti vastuvõet-, vastuvõetamatu, et äh, ühe Euroopa Liidu riigi peaminister, Ungari peaminister, kutsub äh, ebaseaduslikke sisserändajaid kurjategijateks. ta ütleb, et äh, Ungari hakkab viljelema poliitikat, mis teeb sisserände võimatuks. ta on öelnud, et Ungari on kultuuriliselt homogeenne ja et Ungari ei luba sisserändel seda homogeensust lahjendada. ma tahaksin nüüd küsida komisjoni esindajalt, et äh, mida te plaanite teha seoses äh, selliste poliitiliste püüdlustega, millised võimalused ja millised valikud teil on, kuidas te saate avaldada survet, et selline poliitika lõpetada? Äh, suur tänu, Peter järgmisena härra Kirkos, palun. suur tänu. ma sooviksin teid tänada ettekande eest. me näeme, millised probleemid on seadusandluse rakendamisega. me näeme, et Euroopa Liidu piiririigid on kõige suurema surve all ja praegu on olukord äh, plahvatusohtlik. juurdepääs varjupaiga protsessile ei ole alati tagatud. ei ole võimalust äh, taotlustki esitada, ma ei räägi siin ainult lõpptulemusest. see on äh, seotud seadusandlike probleemidega vastutus peab muidugi käima käsikäes solidaarsusega Euroopa Liit peaks ehk jõustama teatava mehhanismi, mis põhineks objektiivsetel kriteeriumitel, mille kaudu jaotatakse seda koormust. Te rääkisite ka seadusliku sisserände tugevdamisest, kas teil on tegevusplaan selles osas ja mis puudutab tagasivõtulepingut äh, Türgiga, siis Kreeka on allkirjastanud kahepoolse lepingu aastal kaks tuhat kaks meil oli äh, sada viisteist taotlust äh, Kreeka poolt ja üle nelja tuhande vastuse äh, Türgi poolt. ja me loodame, et Euroopa Liidu abil me saame rohkem garantiisid, aga see kõik siiski terendab kuskil kaugel tulevikus. teisalt olukord Euroopa Liidu ümber muutub järjest hullemaks ja me peaksime nende teemadega kiiremini edasi minema kolleegid, äh, jah, meil on äh, tõesti praegu väga hea võimalus äh, käsitleda siin rände ja varjupaiga küsimusi, aga paljud soovivad sõna, nii et piirdugem vast minutiga. proua Veržia, palun. suur tänu Ehm, jah, natukene kahju, et alati meenutatakse enne meie fraktsiooni esindajate sõnavõttu inimesi sellest, et eh, tuleb kõneajast kinni pidada, aga hea küll. sellise aastaaruande tutvustamine on meie komisjoni jaoks alati väga tähtis moment, sest et eh, ta toob asja nii-öelda proua Veržia ütleb eh, härra Moraes, et ei pea ühe minutiga rääkima. see oli viga ma teen asju siin täna väga halvasti, mul ei ole nimelt prille kaasas. üritan vastu seista vanusele, aga näe, ei tule hästi välja, nii et rääkige nii kaua, kui te tahate. härra proua Veržia jätkab, suur tänu. ma üritan siis äh, oma mõtteid jätkata, aga peaaegu juba minut on äh, möödunud äh, see aastaaruanne, nagu ma ütlesin, äh, äh, toob meile arvuliselt välja selle, milline on reaalsus kõigepealt äh, vaadata seda, et kui palju äh, suundub siia sisserännanud võrreldes ülejäänud maailmaga, me ei ole kõige suurem vastuvõtja sugugi. ja natukene äh, toob asju, lööb asju selgemaks ka see, et kui me vaatame seda, et milliseid liikmesriike puudutab sisseränne, kõige suuremaid liikmesriike, kõige rahvarokkamaid rik ja ka sellega tuleb tegeleda. meil on viis suurt riiki, kõige suuremat äh, riiki võtavad äh, seitsekümmend protsenti sisserännanutest enda territooriumile ja see võib-olla natukene näitab seda, milline on olukord teistes liikmesriikides. me teame kõik, et see niinimetatud äh, rändesurve, kuigi see termin mulle ei meelde, peegeldab konkreetselt seda, mis äh, toimub teiste, teistes riikides. kaks tuhat üksteist tuli Tuneesiast väga palju inimesi, täna kahjuks äh, on siis meil tulemas väga palju süürlasi. Nemad annavad äh, peamise osa nendest inimestest, kes jõuavad Euroopa Liidu territooriumile. ja nüüd ma vabandan, aga ma tõmban siin natukene musta Äh, paralleeli, kes siis surevad täna Vahemerel, süürlasi on palju, Eritreast pärit inimesi ja see kindlasti aitab heita valgust sellele, et, et seosed on väga selged sellega, mis nendes riikides toimub. eile ma kohtusin varjupaigataotlejate platvormi esindajatega ma tegelen nende asjadega väga palju ja tean sellest asjast ka palju, olin ma siiski väga ehmatanud sellest, mida nemad meile rääkisid nende inimeste kohta, nende inimeste hulga kohta, kes on ähm, siis ähm, praegu sisserännanute äh, laagrites, kes on kinnipidamiskeskustes, kelle asjadega ei tegeleta ja mis mind kõige rohkem jahmatas, oli see, et osad inimesed on seal ikkagi, kuigi neil on juba varjupaiga taotleja taotlus kinnitatud. meie kolleegi Ungar, Ungari kolleegi sõnad äh, mulle meeldisid, jah, äh, sisserännanute arv tõesti on väga-väga väike Ungaris võrreldes teiste riikidega, nii et teil on õigus selles, mis te ütlesite. mulle tõesti meeldiks see, kui me Äh, saaksime konkreetse ülevaate sellest, mis toimub ja et oleks võimalik äh, võrrelda Euroopa Liidu sees erinevate riikide olukordi, on äh, selliseid tingimusi, mis on täiesti vastuvõetamatud nii varjupaiga taotlejatele kui ka nende inimeste jaoks, kellele antud rahvusvaheline kaitse Euroopa Liidu piiride sees ja väga palju räägitakse mobiilsuskokkulepetest. ma tahaksin näha ülevaadet selle kohta, kui palju on tagasipöördunuid. selle kohta on jah palju infot, aga väga vähe on infot selle kohta, et äh, mis on saanud siis sellest nii-öelda ähm, va-, ähm, vabatahtlikust osast, äh, tagasipöördujate osas, et kuidas äh, siiski toetada äh, seadusliku immigratsiooni, ma tahan konkreetset ülevaadet selle kohta, mis on Tuneesia ja Türgiga lood, nendega sõlmiti need lepingud. ja väga suurt tekitab mulle muret äh, see, mis toimub praegu Eritreast pärit inimestega, kõik vabaühendused on häirekella löönud öelnud, et ähm, Eritreast pärit inimesi on väga-väga palju, kes tahavad Euroopasse tulla. ja ma kohe lõpetan, härra esimees me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud Eritreas toimuvale, see on üks nendest riikidest, millega me ei ole üldse peaaegu tegelenud, aga olukord on seal traagiline, tegemist on avatud vanglaga, on selge, et eritrealased hakkavad tulema Euroopa Liidu territooriumile ja ma olen jah, nüüd kuritarvitanud oma kõneaega, vabandan. suur tänu. järgmisena härra Meer härra Maier, vabandust. Eh, voorzitter. tegelikult tegemist on hoopis prouaga. voorzitter. Ehm, suur tänu. surve meie välispiiridele suureneb eh, sisserändajate arv suureneb, suureneb ka tragöödiate arv, tragöödiate arv. Euroopa poliitika nii nagu komisjon sellest räägib. mõjub magnetina. see tõmbab külge sisserändajaid, nende arv järjest suureneb. suur tänu ja ma tänan teid ka teie lühiduse eest ja järgmisena on sõna proua Stevensil ECR-ist. suur tänu. ka mina teen lühidalt, sellepärast et paljud kolleegid on juba väga palju ära öelnud. olukord rändajate osas on täiesti õudne. me peame aru saama ka sellest, et Euroopa ei saa lahendada kõikide maailma osade kõiki probleeme, meil lihtsalt ei ole neid lahendusi, me peame jääma realistlikuks aga tegelikult ma tahaksin komisjoni käest küsida üsna palju asju, ma olen seda raportit lugenud, tahan tänada komisjoni selle raporti eest, see oli tõesti väga huvitav, aga kui me vaatame selle raporti sisu kui me vaatame siniseid kaarte, kui palju neid antakse välja selleks, et tõepoolest siia jõuaksid ehm, väga kvalifitseeritud inimesed ja kui kvalifitseeritud inimestest on meil puudu, siis sinise kaardi number on suhteliselt väike, ma ei tea, kas komisjon kavatseb midagi ette võtta selleks, et barjääre kõrvaldada, et tõepoolest kõrgelt haritud eh, noored inimesed saaksid järjest rohkem tulla siia, et antaks välja rohkem siniseid kaarte. lugesin raportist ka seda, et on olemas rakkerühm, kes tegeleb Vahemere piirkonnas ja nad on välja kuulutanud erinevaid meetmeid. mina tahaksin teada, kuivõrd need meetmed on vastu võetud, kas midagi on ära tehtud, kas midagi käegakatsutavat on ära tehtud, kas on olemas mingisuguseid tulemusi ja tahaksin küsida komisjoni käest ka selle hiljutise leppe kohta, mis sõlmiti eh, Türgiga, eh, Rohelise Neeme ja Armeeniaga, ma ei teadnud sellest väga palju milline on siis eh, nende kaudu võimalus vähendada eh, ebaseaduslikult sisserännet. Eh, proua Lamborghini, palun. Uh, uh, aitäh, aitäh selle raporti eest. mul on palju küsimusi. kas komisjon tahaks rääkida midagi trendidest? kuidas kasutatakse, äh, kuidas kasutatakse äh, kuidas kasutatakse pagulasstaatust äh, võrreldes lisakaitse, lisakaitsega sellepärast et tundub, et neid kasutatakse üht teise asemel ja ma tahaksin teada, kas komisjon on mõelnud sellele aspektile. teiseks räägitakse kinnipidamisest. kuidas see on seotud äh, õigusabiga, sageli toimub see kõik väga kehvasti. inimesi peetakse kinni ja siis tekib küsimus, kas, kui nad saaksid paremat õigusabi, kas oleks nii palju siis apellatsioone. Te nimetasite ka seda, et te praegu koostate soovitusi mis hõlmavad ka poolaasta protsessi. kas te võiksite eh, rääkida natukene sellest mehhanismist, sest sotsiaaldimensiooni osas on mure selles, et puudub järjepidevus just nimelt lähenemisviisis kõikides liikmesriikides. mõned liikmes riigid eh, peavad midagi tegema ja teised liikmesriigid, kellel on sama probleem, ei pea midagi tegema. kuidas siis on selle eh, sellise mm, sidusa lähenemisega? ning viimaseks küsiksin ma seda eh, rände osas, mis on seotud sellega, mida ütles juba proua Stevens, kvalifikatsioonide tunnustamine nende osas, kes tulevad väljaspoolt Euroopa eh, riiki. Eh, räägitakse, et Stockholmis on kõige paremini kvalifitseeritud eh, taksojuhid, aga kas kuidagimoodi on selles osas edasi mindud, aitäh! aitäh, Jean! ja järgmisena proua Revon. Merci dans cette commune suur tänu, äh, selles aruandes on öeldud, et äh, sisserände ja varjupaiga taotlejate hulk on tõusnud Euroopas, aga kui me komisjoni lõppjäreldust kuulame, öeldakse, et äh, rändepoliitika on hästi äh, juhitud, see ei saa olla ju ometigi nii, kui me neid arve vaatame. Euroopa peab õppima Lampeduusast midagi ja praegu viiakse sisse, tuleks sisse viia ühtne kommunikatsioonipoliitika nende inimeste jaoks, kes üritavad üle Vahemere tulla Äh, Euroopas peaks valitsema solidaarsus liikmesriikide vahel. komisjon aga näitab seda, kui äh, nõrk on meie toetus äh, näiteks Süüriale jaoks. me ei ole aidanud neid piisavalt ja me ei ole neid inimesi piisavalt vastu võtnud. erinevad äh, vahendeid kasutada, tuleks kasutada selleks, et inimlikumalt võetakse inimesi vastu, aga meie äh, rahalised vahendid selleks ei piisa, meie välispiiride kaitseks on väga vähe raha ette nähtud, kuidas saaks üldse rääkida tõhusast varjupaigapoliitikast, kui meie eelarve on nii nõrk, kuidas me saame üldse äh, asüülitaotlejaid ja pagulasi kaitsta merel, kui enamus liikmesriike ei ole üldse selle jaoks vahendeid ette näinud? Euroopa peab olema süüli ja rände, sisserände küsimustes ambitsioonikam ja peab ka raha selleks ette nägema, selleks et inimesi võtta paremini vastu. Äh, illegaalse sisserände vastu tuleb võidelda peaasjalikult nende riikidega, kus see ränne on pärit. tuleb äh, soodustada koostööd kolmandate riikide vahel, nii nagu seda soovib komisjon aga äh, ka arenguriikides Euroopa Liit peab oma ambitsioonid seadma kõrgemale ja seadma neid endale rohkem, suur tänu. suur tänu, järgmisena proua Spinelli. aitäh selle raporti eest. tegemist on huvitava dokumendiga. tahtsin öelda järgmist. kuna Äh, kriis süveneb. Äh, sest äh, ka sõja tõttu Islamiriigi vastu Iraagis see kriis tähendab seda, et me peame probleemiga tegelema kiiremini ja pakilisemalt. tooksin välja mõned kõige tõsisemad probleemid pagulastaatuse tunnustamine. kuidas eh, käsitleda huvi puudumist paljudes liikmesriikides? Eh, seal räägitakse raportis leheküljel seitsmest ka, eh, leheküljel seitse ka, ka Ähm, inimeste ümberasustamisest, siis äh, Frontex näiteks, kes äh, maksab Frontexi eest, siis Ungari küsimus. ei ole mingisuguseid äh, juriidilisi kanaleid ähm, meil rände puhul, mis tegeleks väga tõhusalt organiseeritud kuritegevusega ja lõpuks siis integratsioon viisteist tuhat kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eh, reintegreerite, aga kuidas siis ülejäänutega jääb? aitäh ja härra Korahao. suur tänu. me vaatasime aasta aruannet, kuulasime, milline on olukord äh, sisserändega Euroopas aastal kaks tuhat kolmteist ja äh, räägiti ka edasiminekust äh, võrreldes varasemaga. mina olen esimest korda parlamendis, aga kui ma nüüd praegu vaatan olukorda, siis mulle tundub, et Euroopas on väga palju varjupaigaga seotud probleeme. kõigepealt on vaja üle vaadata reeglid, äh, mis puudutab varjupaiga taotluse saanud riigi kompetentsi ja me peame mõtlema liikmesriikide vahelisele solidaarsusele, minu arvates ehm, erilist solidaarsust eh, üles ei näidata nende liikmesriikidega, kuhu eh, tulevad rändevood. ja eh, need rändevood on viimastel aastatel teinud tohutu hüppe sellepärast et on väga palju probleeme Vahemere regioonis ja muidugi on ka horisontaalseid küsimusi, muuduta ainult meie eh, komisjoni küsimus on välispoliitikas, tagasilöögid selles, eriti just, mis puudutab sõda eh, Vahemere ääres sinise kaardi mm, süsteem paistab, et ei ole muutunud äh, väga äh, oluliseks, võib-olla lihtsalt reeglid on liiga karmid, võib-olla neid reegleid on vaja äh, lihtsustada ja siis lõpuks Frontex mina tahaksin eh, saada aru ikkagi, eh, millised on tema vastutuspiirid, millised, kuivõrd eh, tema vastutus on piiratud mereoperatsioonide mm, puhul. ma tahaksin aru saada, kuidas tuleks käsitleda päästeoperatsiooni merel nüüd ma tõmban eh, kõnelejate eh, nimekirjale joone alla. nii et eh, nimekiri on nüüd suletud ja nüüd proua Metsola. suur tänu, mina tahaksin rääkida ümberasustamisest siin viidatakse sellele ainult üks kord lehe leheküljel number seitse, seal on neli rida selle kohta öeldud, aga ma arvan, et kõikidel on alles meeles, kuidas möödunud aastal Euroopa eh, eh, lõunaosast pärit eh, saadikud palusid, et seda teemat uuesti käsitletakse. Maltas oli eh, pilootprojekt ja eh, proua Malmström ütles, et põhjariigid ei taha seda teemat käsitleda, see oli küll täiesti ootamatu lähenemine E, toimus Ländli e, ümberasutamisfoorum, see oli äärmiselt oluline kohtumine ja me tahame teada, millised on komisjoni plaanid, et me saaksime e, seda arutelu jätkata ümberasutamise osas kõikides institutsioonides, sest niisugused äh, Eh, riigid nagu Malta peavad eh, ümberasutamiskontseptsiooni äärmiselt oluliseks. see on oluline meie eh, kodanike jaoks ja meil on vaja lahendust, oleks vaja seda teemat vähemalt arutadagi, aga meil on jäänud niisugune tunne, et ei komisjon ega liikmesriigid ei ole valmis seda teemat käsitlema, ainult parlamendisaadikud tahavad seda äh, Eh, teemat käsitleda ja siis te näete, milline on solidaarsus Euroopa riikide vahel. Augustin. Dias de Meera, palun. suur tänu. nojah, asi sõltub sellest, kes seda raportit loeb minule tundub raport ebatäiesti, e, ebatäiuslikuna, see tundub konventsionaalse, konventsionaalsena. mina tahaksin e, esitada erinevaid kommentaare, aga ma ei taha teid ka tüüdata. aga mõned ma siiski näitena esile tooksin. nüüd ümberasustamine ja jagatud solidaarsus. solidaarsust nende väiksemate riikide suhtes, kellele langeb osaks tohutu koormus varjupaigataotlejate poolt solidaarsuse jaoks ei piisa seitsmest reast raportis. sellest on küll väga vähe. tagasipöördumisdirektiivis viidatakse ainult kinnipidamisaegadele, aga seal ei räägita midagi inimväärsusest, inimväärsetest tingimustest. tegelikult on suur segadus. Äh, on inimesi, keda ma väga austan, aga ma pean siiski ütlema, et et Frontex ei ole mitte mingisugune mm, eh, päästemeeskond, ta muidugi eh, päästab inimesi, aga Frontex on suurepärane idee, mis tegelikult ei ole täies mahus realiseerunud. tal on operatiivülesanded. Frontex Eh, sekkub olukorda ainult siis, kui teda palutakse seda teha, ta on nii-öelda kutse peale välja eh, tuleja, aga eh, aga tegelikult Frontex ainult puudutab koostööd liikmesriikide vahel aga on ju väga suured erinevused, on maapiirid, on õhupiirid ja nüüd integratsioon, see on lähimusküsimus, nii nagu seda ütles ka komisjon. aga ma tahaksin siiski teada midagi eh, see, eh, selle õigusliku paketi kohta, mis puudutab eh, tarku piire. see on väga keeruline küsimus. meil on raha üks koma kaks miljardit aga on vaja arutada solidaarsusküsimust ning kuidas siis ähm, arendada edasi tagasivõtmist, sest et migranttöölised siiski annavad oma koduriikide SKT-sse väga olulise panuse. solidaarsusest rääkides peame me käsitlema ka äh, kriminaalkoodeksit äh, sest oleks vaja karmimaid eh, karistusi eh, inimkaubitsejatele. ja lõpuks ütlen ma veel kord. nii nagu te ka varasemast teate et me ei tohiks eh, kasutada inglise keeles sõna illegal, vaid clandestine või irregular, kui me räägime ebaseaduslikest rändevoogudest. aitäh! suur tänu, härra Dias Merera, selle viimase pakkumise eest. jah, ma tuletaksin meelde ka meie uutele kolleegidele seda, et äh, üldiselt jah, meil selline terminoloogia on öö, äh, viimasena saavad sõna proua Win-, Winberg suur tänu, härra juhataja, mina tulen Rootsist, kus meil on üheksa koma viis miljonit inimest ja meie võtame vastu kõige rohkem sisserännanuid varjupaiga taotlejaid ja meil on väga palju see läinud maksma me e, võtame neid vastu väärikalt, äh, on aga vaja seada nendele tingimused, on kogukonnad, kes võtavad nad vastu, kuigi ei ole praktilisi võimalusi selleks, tuleb tõesti vaadata, mis toimub koha peal. ma saan aru, miks te sellest kõigest räägite, muidugi e, loomulikult äh, e, on väga palju Süüriast tulemas inimesi, aga mis saab edasi, mis saab siis, kui need inimesed on koha peal juba? nad läbivad Euroopas väga palju riike, et jõua meieni. on täiesti uskumatu, et me ei vaata seda, mis toimub meie piiridel, meil on ju palju konventsioone vastu võetud, millega kontrollida neid rändevoogusid, Dublini konventsioon näiteks. ja ma arvan, et me peame siiski sellele tõesti ähm, ähm, tähelepanu pöörama, äh, sest et muidu on see koorem, mida meie kanname, jätkuvalt liiga raske. suur tänu, et tegite nii lühidalt ja härra Vaik on jälle siin ja tänke, president. suur tänu, esimees. sellest raportist on puudu minu arvates perspektiivid. raportis täheldatakse, et varjupaiga taotlejate arv kasvab, seda me kõik teame. aga me peaksime tulevikus vähem tegelema sellega, et äh, ebaseaduslikest seaduslikke sisserändajaid teha või Frontexile rohkem raha anda, me peame võitlema põhjustega. majandus ja vaesus põgenike osas äh, võiks me töötada mõningate perspektiivide kallal. edasi olen ma arvamusel, et äh, me peaksime midagi tegema inimkaubitsejate lobitöö vastu. kas komisjon teab, miks äh, sinise kaardi süsteem ainult äh, Saksamaal on äh, nii-öelda vastuvõtu leidnud, aga mujal mitte? suur tänu Äh, minu meelest selline arutelu on väga-väga kasulik, kuigi me peame, peame seda niikuinii tegema, aga see on, see on väga kasulik tõesti, et, et näha, millised on äh, tegelikud olud siis äh, rände ja varjupaiga osas, enne kui me läheme konkreetsemate teemade juurde seadusandlikus töös, nii et tõesti see arutelu on, on väga-väga kasulik olnud. ja ma arvan, et selleks tulebki aega võtta ma tahaksin omalt poolt lisada mõned küsimused väga lühidalt kõigepealt, kui ma seda aruannet loen, siis äh, ma ei näe siin konkreetset äh, osa rakendamise kohta. meie üldine mure on äh, selles, et väga palju sellest tööst, mis me oleme teinud, on nüüd ära tehtud, seadusandlik töö on tehtud, asüülipakett Äh, nüüd sellega kaasnev mure on see, et kuidas seda rakendatakse ja väga paljude küsimuste puhul ja paljud küsimused ka sellele viitasid, on, on, on see, et liikmesriigid ei astu samme ei kollektiivselt ega ka iseseisvalt, sellepärast et osad asjad jäid paketist välja ja nüüd äh, äh seaduslik äh, sisseränne, mina vastutasin ühe osa eest eelmise mandaadi ajal hooajatööliste direktiivi osas, milline on tuleviku väljavaated äh, rakendamise osas, kus praegu on äh, olud väga rasked paljudes liikmesriikides ja pigem on äh, selline vaenulik seisukoht liikmesriikides ja proua Sippel sellest rääkis. kas äh, on tulemas praegu ka uusi ettepanekuid, sellepärast et seadusliku sisserände osas ollakse praegu, ollakse tõesti väga-väga vaenulikul seisukohal, nii et proua Corrado ja teie kolleeg sõna teil. suur tänu kõikide nende küsimuste ja märkuste esitamise eest. räägin sisserändest ähm, ja siis asüüli või vabandust, varjupaigalaste, varjupaiga küsimuste eest vastutab äh, härra Ryan. kõigepealt viimane küsimus, see rakendamine ja tulevik. jah rakendamine kindlasti on järgmise komisjoni üks prioriteetidest seda juba komisjoni president ka ütles nii sisserände kui ka varjupaiga osas. nii et äh, seadusandluse äh, kogu jah, on nüüd vastu võetud, äh, mis puudutab seaduslikku sisserännet, meil on kaheksa sektoraalset direktiivi ja üks on veel läbirääkimistel. nii et rakendamine kindlasti on prioriteet, aga ka äh, loomulikult äh, nende direktiivide tõhusus on meie jaoks oluline. mis nüüd puudutab äh, sisserännet, siis äh, teadusuuringuid on palju selle kohta, et, vabandust, uuringuid on palju praegu käigus selle kohta, mis puudutab rakendamist ja tegelikke olusid kolmandate riikide kodanike vastuvõtmise osas ja see kindlasti on prioriteet, nagu öeldud nüüd tulevik ähm, äh, komisjoni volinikukandidaadiks nimetatu kindlasti räägib sellest järgmisel nädalal ise, aga ma tahaksin öelda, et ähm, valitud president Juncker on oma suunistes juba näinud ette äh, sinise kaardisüsteemi ülevaatamise ja kõrge kvalifikatsiooniga inimeste sisserände osas ka on tulemas ülevaatamise protsess. Ähm, paljud kolleegid on öelnud, et on ainult üks või kaks liikmesriike, kes annavad välja enamuse nendest sinidest kaartidest ja teistes liikmesriikides ei ole see mm, süsteem hoogu sisse saanud me oleme hakanud seda asja analüüsima ja sinise kaardi rakendusaruanne esitati maikuus koos selle aasta aruandega ja seal antakse siis esimene analüüs äh, kättesaadava äh, äh, andmete, andmekogu alusel ja me tahame, et äh, tuleks ka see sinise kaardi teine aruanne välja, näha seda, mida, selleks, et näha seda, mida oleks võimalik ära teha, et Euroopasse tuleks rohkem äh, kõrgelt kvalifitseeritud inimesi ja et mida tuleks selle jaoks teha aastaaruandes on viidatud ka sellele, et tõsiasi, et meil on siseriiklikud tegevuskavad paigas äh, kõrgkvalifit-, ratifikatsiooniga direktiivi alusel ei ole piisavalt õigus, piisav õiguslik raamistik. nii et antakse küll välja sissesõidulubasid, äh, aga mitte siniseid kaarte, on terve rida siseriiklikke lubasid, mida antakse, aga see ei äh, loo selgust nende inimeste jaoks äh, ja see ei tõmba neid ligi, kui igal liikmesriigil on oma süsteem, nii et sellele keskendume tulevikus kindlasti esitati küsimus ka selle kohta, et kuidas inimesi üldse teavitada sellest, kuidas oleks võimalik seaduslikult äh, tulla. Euroopa Liidu sisserändeportaal on juba avatud, seal on äh, info Euroopa direktiivide kohta olemas ja ka siseriiklike äh, menetluskordade ja kontaktpunktide kohta, aga sellest ei piisa, me teame seda ja me kavatseme teha tööd selleks, et kaasajast kogu aeg pidevalt täiendada seda portaali ja oluline on kindlasti tulevan, tulevased äh, teavituskampaaniad, mis viiakse läbi teatud kolmandates riikides, peaasjalikult Aafrika mandril, ja seal selgitakse ka täpselt siis seda, et millised on võimalused seaduslikuks sisserändeks. esitati palju küsimusi ka kaubitsemise kohta, organiseeritud kuritegevuse kohta, nimelt siis äh, Äh, sisserännanutega smugeldamine, tõesti, see on valdkond, millele, mis on seatud kõrgeks prioriteediks juba Vahemere rakkerühma puhul. komisjon tegeleb tehnilisel tasandil sellega praegu kibedasti, teeme koostööd paljude osapooltega, mitte ainult liikmesriikidega et selgitada, mis on juba paigas liikmesriikides äh, smugeldamise vastaseks võitluseks, aga koostöö käib ka Europoli ja Frontexiga, sest et Euroopa tasandil on vaja koordineeritud lähen-, lähenemist, mis hõlmaks kõik liikmesriigid nii et ähm, kõik äh, on praegu keskendunud sellele, mis probleemile, mis on üks äh, põhiseid, põhilisi põhjuseid, miks me oleme sellises olukorras, nagu me oleme ja tulemas on siis kõikehõlmav tegevuskava kuidas, kuidas siis me näeme ette võitlust äh, selle kaubitsemise vastu ja hõlmab see siis koostööd muidugi Europoli ja Frontexiga ja liikmesriikide vahel. nii et võitlus organiseeritud kuritegevuse ja smuugeldajate vahel on üks meie tuleviku peamisi prioriteete. lisaks esitati mitmeid küsimusi ka meie suhete kohta kolmandate riikidega, päritolu ja transiitriikidega nii nagu me oma teatises ka Vahemere rakkerühma kohta ütlesime, et see on võtmeaspekt, me peame tegema nii päritolu kui ka ka transiidiriikidega koostööd. me oleme juurutanud mitmed protsessid selleks, et seda koostööd teha. tooksin ainult ühe näite siinkohal nimelt poliitdialoog ähm, ähm, Somaali poolsaare riikidega, see on Hartumi protsess, äh, arutelud juba käivad ja poliitiline osa siis tuleb novembris. see näeb ette siseriiklike kui ka regionaalsete strateegiate loomise Somaali poolsaarel, ühtse, ühtne võitluskava smugeldamise vastu, see on üks samm, mis tuleb astuda ka teiste riikide suunas niisiis ma juba rääkisin mobiilsuspartnerlusest Tuneesia ja Marokoga. Need mobiilsuspartnerlused, need ei puuduta mitte ainult äh, tagasivõtmist või äh, äh, ebaseadusliku sisserände vastast võitlust, kuid need on äh, ka võimalused, kuidas ähm, jagada infot legaalsete kanalite kohta, äh, info äh, jagatakse enne seda, kui inimesed tulevad, ähm, konkreetne info liikmesriikide kohta, nii et me üritame sellist äh, holistlikku lähenemist võtta, kas selleks, et soodustada seaduslikku sisserännet ja olla vastu siis ebaseaduslikule sisserändele ja piiriületusele terve rida küsimusi esitati piirikontrolli ja Frontexi kohta. komisjon on mitu korda viidanud nii volinik Malmström kui ka meie peadirektor sellele, et Frontex ei ole Euroopa piirivalvurite korpus Frontex on amet, operatiivamet, mis toetab ja koordineerib liikmesriikide poolseid tegevusi piirikontrolli ja, ja, ja järgimise osas, neil on omad prioriteedid loomulikult äh, on prioriteetseks välispiirid nende tegevuses, Vahemere piir, seal on vajadus suur ja taotlusi on esitanud liikmesriigid, aga Frontexil ei ole oma varasid. Nad sõltuvad äh, liikmesriikide poolsest koostööst ja sellepärast on komisjon alati äh, palunud, et ka teised liikmesriigid ühisoperatsioonidesse rohkem panustaksid, mida, mida Frontex juhib ja koordineerib, selleks et eriti toetada Frontexi tegevust Vahemerel. läbirääkimised praegu Frontexi ja öö, äh, puudutatud liikmesriikidega käivad selleks, et kuidas öö, ähm, Frontexi tööd laiendada äh, Vahemerel ja ilmselt tuleb käiku Tritoni operatsioon, see Mare Nostrumi operatsiooni välja ei vaheta, kuid suurendab siiski Frontexi kohalolekut Vahemere piirkonnas, hoogustab liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et toetada neid liikmesriike, keda see probleem kõige rohkem ja valusamalt puudutab võib-olla veel Euroopa poolaastat esitati konkreetne küsimus selle kohta, et kuidas meie panustame Euroopa poolaasta protsessi. nagu te teate, Euroopa poolaasta protsess on väga keerukas äh, menetlus äh, sellega esitatakse siis soovitusi peaasjalikult majandus- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, aga sellel aastal oleme me teinud väga tihedat koostööd äh, tööhõive peadirektoraadi ja teiste puudutatud peadirektoraatidega, tagamaks selle, et esitataks ka konkreetseid suuniseid nendele riikidele, kus äh, on väga suured lõhed äh, selle vahel, et kui palju on hõivatud äh, riigi kodanikke ja kui palju on tööturul hõivatud äh, sisserännanuid. Belgias näiteks oli see vahe kõige-kõige suurem nii et konkreetselt tehti siis soovitusi äh, nendele riikidele, kuidas aktiveerida, kaasata sisserännanute kogukonnad tööturule ja see hõlmab ka teisi meetmeid nagu sotsiaalne kaasatus ja nii edasi nii et äh, me tahame tulevikus äh, rohkem luua sünergiaid rändepoliitika ja majandus- ja sotsiaalpoliitika vahel, nii et see protsess jätkub ja saab kindlasti toetust. ma arvan, et äh, sellega ma vastasin enamustele sisserände küsimustele. võib-olla annan nüüd sõna lühidalt kolleeg Stevenile, kes vastab võib-olla varjupaigaalastele küsimustele ja, ja rahvusvahelise kaitse alastele küsimustele. suur tänu, Lara härra Moraes ütleb, et palun lühidalt. teen lühidalt. kõigepealt ma tahaksin sissejuhatuseks öelda, et äh, ka varjupaiga valdkonnas on komisjon väga selgelt välja öelnud, et järgmistel aastatel keskendutakse rakendamisele, nii nagu härra Moraes äh, ja, ja proua Corrado ka ütlesid. meie ees on nüüd selge kõikehõlmav seaduslik raamistik ja väga paljud küsimused näitavad äh, sellele, et kõige suurem probleem on tõesti see, et kuidas seda praktikas hakata rakendama. me ei kavatse aidata liikmesriike mitte ainult sellel üleminekuperioodil, vaid äh, tahame saada selgema pildi selle kohta, mis toimub Euroopa Liidus kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. teeme seda muidugi äh, äh, äh asüüli taot-, toetusameti ka koostöö. nüüd konkreetsed küsimused äh, kolleegidelt. esitati küsimus olukorra kohta Ungaris. jah, komisjon on kursis äh, äh nende mitmete probleemidega, millega Ungari on viimasel ajal äh, pidanud tegelema. nimelt äh, sisserännanute ja varjupaiga taotlejate äh, kasvav arv eelmisel aastal eh, taotles varjupaika Ungaris seninägematult suur hulk inimesi ja neil oli väga suuri raskusi nende inimeste vastuvõtmisega. me oleme eh, olnud pidevas kontaktis Ungari esindajatega ja käisime ka kohapealsetes keskustes ning eh, on tehtud suuri edusamme tingimuste parandamise osas, olukord ei ole kindlasti ideaalne, aga Äh, areng on märgatav. lisaks sellele viitas Ungarist pärit rahvasaadik äh, nendele murekohtadele, mida äh, Helsingi komisjon on väljendanud Ungaris, ka meie oleme nendest teadlikud ja oleme Ungari ametivõimudega rääkinud sellest, et kinnipidamistingimuste osas on tõsiseid probleeme. ka siin on märkimisväärseid edusamme tehtud vahepeal seadusandliku raamistiku osas Ungaris, aga probleeme on jätkuvalt, mis on veel jätkuvalt arutelul ungarlastega. nüüd mõned konkreetsemad küsimused veel, ma neile vastaksin. proua Veržia küsis äh, kinnipidamise kohta, äh, kinnipidamistingimuste kes-, kohta kinnipidamiskeskustes. Äh, piisab vist sellest, et meil on nüüd poolt väga selge direktiiv kinnipidamuskeskuste tingimuste kohta ja seal on öeldud, et neid kinnipidamiskeskusi tuleb kasutada viimase võimalusena erakorralistel juhtudel, et on väga selged tingimused seatud, millal seda võib kasutada ja seal on öeldud, et need tingimused peavad vastama teatud standarditele ja meie prioriteediks on tagada see, et nendest standarditest peetakse kinni kõikides liikmesriikides proua Maier või pigem proua Lambert esitas konkreetseid küsimusi erinevate staatuste kohta, mida kasutatakse liikmesriikides pagulaste äh, vastuvõtmisel või tunnustamisel või et äh, kuidas antakse lisakaitset pagulastele ja nii edasi. jah ma tahaksin lihtsalt öelda, et äh, seaduslik raamistik jällegi on tänaseks selge. liikmesriigid peavad kõigepealt andma hinnangu, kas äh, keegi on, ähm, äh, kas kedagi saab kvalifitseerida pagulasena ja kas nad saavad ka lisatoetust. muidugi me teame seda, et praktikas on jätkuvalt erinevusi selle kohta, kuidas tundub, et liikmesriigid rakendavad seda seaduslikku raamistikku Äh, kuid tuleb märkida, et teatud lähenemine on toimunud, mm, kuid äh, hoiame seda asja pidevalt silmis äh, ja sama puudutab ka Euroopa varjupaiga toetusametit. me oleme didaktilise harjutuse ette võtnud liikmesriikidega, et kuidas konkreetsetel juhtumitel käituda et me näeksime tulevikus teineteisele lähenemist äh, selle kohta, et kuidas, äh, kuidas neid äh, staatusi välja antakse. üsna mitu küsimust esitati solidaarsuse kohta laiemalt ja konkreetne küsimus ümberpaigutamise kohta ning konkreetseid küsimusi esitati ka Maltalt pärit kolleegi poolt nimelt ümberpaigutamise kasutamise kohta siin ma tahaksin jällegi rõhutada, et äh, komisjoni vaatevinklist ja seda on järjepidevalt äh, meie ametist lahkuv volinik äh, ka kinnitanud ja seda kindlasti kinnitab ka meie uus volinik, et ümberpaigutamine on solidaarsust kandev vahend Äh, see on jätkuvalt üks kasutatavatest vahenditest ja loodetavasti liikmesriigid, me oleme jätkuvalt optimistlikud, seda ka kasutavad. Malta on äh, ümberpaigutamise meetme kõige suurem kasusaaja olnud äh, seni, aga ma arvan, et tulevikus on olukordi kindlasti tulemas, kus liikmesriigid koondavad endast poliitilise tahte ja ümberpaigutamine äh, levib äh, ja seda siis oludes, kus ühel või teisel liikmesriigil on eriti suur koorem järsku jagada. loomulikult äh, see on jätkuvalt vabatahtlik vahend, härra Morojas ütleb, et palun võta nüüd asjad kokku. ja sellega ma lõpetan ütleksin ainult nii palju, et lisan, et äh, meil on ette nähtud teatud finantsmotivaatorid äh, selleks, et nad ümberpaigutamist toetaksid, see iga-aastane ümberpaigutamise foorum, millest te rääkisite, äh, mis tuli kokku eelmisel aastal, tuleb nüüd sellel aastal novembris uuesti kokku. nii et kasutame seda siis võimalusena üles kutsuda liikmesriike kasutada ümberpaigutamise vahendit aga kuivõrd aeg on otsas, sellega ma piirdun. enamustele küsimustele ma vist vastasin, mis puudutasid asüüli. jah, mulle tundub, et mõlemad vastasite. jah ma tahaksin nüüd äh, siinkohal äh, tänada komisjoni liikmeid, kes võtsid äh, sõna nende jaoks kõige olulisematel teemadel niisiis, äh, meil oli väga kasulik äh, arutelu ja nüüd me jõuame edasi Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti aastaraporti juurde. kolleegid, äh, olukord Vahemere piirkonnas on tõesti väga kriitiline ja praegu on õige aeg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 tugiamet, äh, vaid meie jaoks väga oluline partner nendes teemades. nii et äh, härra Visser, äh, me ootame teie poolt äh, lühidat ettekannet ja siis me tahaksime, et komisjoni liikmetel oleks võimalik esitada ka küsimusi, nii et, et äh, see sissejuhatus ei oleks nii pikk, vaid et rohkem jääks aega äh, küsimusteks ja vastusteks. ja siis äh, kasutame oma aega paindlikult. igal juhul suur tänu, et te siia tulite ja kuulame huviga, mida teil öelda on. austatud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu selle kutse eest ja ma tahaksin õnnitleda teid äh, uue parlamendi mandaadi aja alguses. ma soovin teile kõigile edu ja ka inspiratsiooni teie väga olulises töös. võite täielikult arvestada minu ja minu agentuuri toetusega selles töös. teen nii lühidalt äh, kui võimalik, et asja kiirendada olen ma saatnud äh, välja lühida kokkuvõtte põhiarengutest äh, praegusel hetkel. minu äh, põhipõhjus siin olemiseks on iga-aastane tegevusraport kaks tuhat kolmteist. me koostame igal aastal sellise dokumenti, mis annab äh, praktilise ülevaate varjupaika küsimuste hetkeseisust. see raport on äh, eelmisest aastast ja on näha, et aastal äh, kaks tuhat kolmteist oli kolm põhilist rändajate voogude allikat Venemaa Föderatsioon, Süüria ja Balkani riigid. Süüria osas ma ei pea siinkohal detailidesse minema, me näeme seda olukorda iga päev äh, televisioonis ja nüüd äh, on olukord äh, viimastel kuudel muutumas veelgi hullemaks, hullemaks Süüria poolsed varjupaigataotlused on liikmesriikides top kolmes. Venemaa on täiesti omaette olukord eelmisel aastal taotluste arv kasvas, äh, aasta lõpus see aga vähenes ja kui vaadata nende taotluste iseloomu, siis on näha, et äh, Venemaalt tulevad taotlused on enamasti pärit äh, Tšetšeenia piirkonnas ja enamuses on need lükatud tagasi. nüüd võtkem Lääne-Balkani piirkond juba aastaid on seal olukord äh, samalaadne ja ka selle aasta algus ei ole olnud erinev. sealt tuleb äh, väga palju äh, varjupaigataotlusi, aga nende tagasilükkamise protsent on üheksakümmend kuus, mõnes riigis lausa sada. nii et süürlased saavad kaitset ma ei pea seletama, miks, ja Lääne-Balkani inimesed enamasti ei kvalifitseeru varjupaiga taotlejatena. ja mingem äh, käesoleva aasta alguse trendide juurde. eelmisel aastal äh, meil olid kõige kõrgemad äh, arvnäitajad alates Eurostati äh, statistika kogumisest ja nüüd on need arvud veelgi äh, suuremad. Süüria, Iraak, Ukraina, arvestades olukordi nendes riikides, on äh, see, nende arvude kasv selgitatav. Eritrea on nüüd äh, ka ootamatult äh, varjupaiga taotlejate esirinnas, olukord on seal olnud halb juba aastaid, aga see äkiline varjupaigataotluste kasv ei ole siiski sellega seletatav, me peame neid põhjusi veel uurima. mida me nüüd käesoleval aastal ja eelmisel aastal oleme teinud? põhiliselt oleme me keskendunud äh, sellele, et aidata liikmesriikidel rakendada varjupaiga õigustikku. eelmisel aastal võtsid liikmesriigid vastu varjupaiga paketi ja see on väga oluline samm ja nüüd peavad kõik lubatu seadusandlusesse rakendama. me oleme pakkunud äh, koolitust, töötanud välja käsiraamatuid, mis võimaldavad äh, rakendamist äh, läbi viia praktiliselt. me oleme pööranud tähelepanu ühisele päritolumaa info pak-, äh, pakkumisele, me oleme analüüsinud nii-öelda tõmbe- ja tõukefaktoreid Balkani piirkonnas järgmisel nädalal äh, me tuleme välja raportiga Tšetšeenia kohta ja paari nädala jooksul ka Somaalia kohta. samuti äh, me töötame praegu julgeolekuolukorra raporti kaasajastamise kallal, mis puudutab äh, Afganistani. meil on Ukraina, Iraagi, Süüria ja ka teiste oluliste piirkondade alalised eksperdid esimees ja ma üritan teha lühidalt, aga lisan veel juurde, et mis puudutab äh, Vahemere rakkerühma, siis komisjon juba mainis seda, ma ei lasku siin detailidesse, aga võib-olla kaks äh, mõtet meie poolt. juba kahe tuhande neljanda aasta Haagi programmist äh, on olnud meil eesmärgiks äh, tihedam koostöö kõikide osapooltega, esimesi samme me oleme selles osas teinud, Eurojust, Europol, Frontex, huvitav kombinatsioon, on nüüd äh, töötamas äh, projektide kallal Maltal ja Itaalias selleks, et saada parem äh, ülevaade kuritegelikest organisatsioonidest, kes on nende rändevoogude taga. uueks oluliseks valdkonnaks on see kindlasti ja selle juurde me tuleme ka hiljem kindlasti tagasi. me oleme võimelised oma tööd tegema ainult äh, siis, kui meil on äh, piisavad eelarvevahendid ja piisavalt personali. ma tahaksin siinkohal tänada libe komisjoni vastavate muudatusettepanekute eest, mis te olete välja pakkunud Te sellega tunnustate meie tööd ja suur tänu selle eest. Thank you, Robert, for that and thank you for being brief because it gives us. suur tänu, suur tänu, et te ka e, tegite väga lühidalt. nüüd e, kolleegid, me peame rääkima e, operatiivosast Eh, te võite oma küsimuse suunata sellele teemavaldkondale ja siis me võime käsitleda ka eh, varjupaiga eh, otsuste kvaliteedile. ja ehm, kolleegid võivad siis suunata teile küsimusi ja me niimoodi alustame dialoogi. võib-olla me alustame raportöörist kes siis eh, paneb meie arutelu käima oma küsimuste ja kommentaaridega, aga ma palun, eh, ärge siis eh, rääkige pikalt. Jean Nichols kõigepealt, suur tänu, aitäh selle raporti ja selgete selgituste eest. paljud tunnustavad seda, mida te ütlesite, et oluline on rakenduskülg, aga ma tahaksin kommenteerida veel seda, kuidas Dublini määruse eh, uus osa toimib, see puudutab varast hoiatust, valmisolekut, eh, vastutuse jagamist liikmesriikide eh, vahel. see oli üsna raske läbi suruda. ja räägiksin ka konsultatiivfoorumist. kuidas seda kasutatakse praegu? Eh, võib-olla te räägiksite meile, mikspärast enamus eh, riike tunnevad, et varjupaiga taotluste arv suureneb eh, ja, aga teistes liikmesriikides see väheneb minu arvates just Kreeka ja Küpros paistavad siin silma. võib-olla te selgitate, kas selleks on mingisugused põhjused? aitäh äh,. härra Kirkop järgmisena. teen lühidalt sellepärast et ma oma põhipunktid rääkisin ära juba enne. nüüd kolm küsimust. Eh, regionaalsed eh, kaitseprogrammid, kas me oleme rahul sellega, et need kaitseprogrammid mõjuvad ka kuidagimoodi, kas nende mõju on eh, tõsine? teiseks, Euroopa riigid ise ikkagi olukord on selline, et kuna äh, äh, ei suudeta läbi töötada äh, sisse tulevaid inimesi, kui ei suudeta nende avaldusi läbi töötada, siis inimesed lihtsalt liiguvad ringi mööda Euroopat. selline probleem on Galees, on teistes kohtades, et lihtsalt ei suudeta nende esmasaabumispunktis avaldusi läbi töötada kas me peaksime midagi rohkem tegema, kas me peaksime nendele esmasaabumisriikidele andma rohkem ressursse või meil lihtsalt puuduvad ühised eh, seisukohad, eh, kuidas eh, adekvaatselt seda probleemi lahendada. Silvi Krion, palun. suur tänu, ma teen ka väga lühidalt eest äh, selle raporti eest, äh, see äh, aruanne tõesti on väga hästi koostatud, te rääkisite sellest, et koostöökultuuri on väga raske kujundada ja teie teenustel on see on mõneti õnnestunud ja te täiesti õigusti rõhutate sellele rollile, mida teie amet mängib, mul on üks üks märkus ja kaks küsimust, kõigepealt ähm, see aruanne peaks andma meile tulevikus võimaluse anda rohkem sellist tulevikku suunatud analüüsi. seda on meil vaja ja see annatab võib-olla teiste arengute, teistele arengutele ka valgust heita. kui äh, te võiksite rääkida erinevatest ähm, sammudest, mis on astutud äh, Äh, nii liikmesriikidega kui ka mitte liikmesriikidega te, ja, ja koostöös teie vahendiga, näiteks ametiga ma mõtlen peaasjalikult siin Šveitsile. Äh, ma kujutan ette, et äh, see töö mõjutab otseselt seda, millist tööd teeb teie, teie amet, kuivõrd teil on palju lisatöid antud, proua Ferrara. suur tänu mind huvitab see, et ma tahaksin aru saada, milline, mida te mõtlete konkreetsete eh, abiprogrammidega sellistele riikidele nagu näiteks Itaalia, kelle piirid on sugev, tugeva surve all? Eh, kuidas on võimalik anda rahvusvahelist kaitset, sest et tegelikult meil on väga raske nende bürokraatlike eh, tähtaegadega toime saada menetluse käigus ja see puudutab tegelikult ka eh, põhiõiguste kaitset ühest küljest. inimesed tulevad siia otsima vabadust, aga tegelikult neid hoitakse kuude kaupa või isegi aastate kaupa eh, kinni mingisugustes kinnipidamiskeskustes, neid eh, hoitakse kinni, kuni nende probleem on lahendatud ja tegelikult nad ei oodanud mitte seda, kui nad oma koduriigist lahkusid ja lõpuks osutuvad nad ikka olemaks tänavatel. kas ja Euroopa kodanikud tunnevad ka muret rahade haldamise üle erinevate programmide puhul? ja võib-olla peaks aitama riikidel paremini hakkama saada varjupaiga probleemidega. tegemist on ahelaga taotlused esitatakse, eh, taotlused esitatakse kaitse kohta ja sellest hakkabki see eh, pikk eh, protsess pihta, aga inimesed tegelikult on üsna kahtlustavad välismaalaste suhtes ja minu küsimus on siis, milline on teie konkreetne toetusplaan nendele riikidele, kes on kõige rohkem hädas? aitäh! ja nüüd proua Dali Grazie, president ähm,. Grat... suur tänu äh,. doktor Vaisser, ma tahaksin tänada teie äh, ametit, kes äh, tegutseb selles valdkonnas ma olen käinud teie kontoris ja ma nägin mida te tegite ja mul tõepoolest jättis see asi väga hea mulje arvestades seda kuivõrd vähesed on teie ressursid aga kuulates teie ettekannet, siis eh, tekitavad mulle muret need numbrid. Te olete eh, nimetanud eh, neid inimesi, kes tahavad saada varjupaika ja te olete öelnud, et mm, et kaks tuhat kolmteist oli tohutu suure taotluste arvuga ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nende arv suureneb. minu mure on selles, et sellises olukorras on tohutu surve vastuvõtusüsteemile liikmesriikides ja ma tahaksin kutsuda üles et EASO-le antakse suurem roll ka härra Juncker saatis selle teemalise kirja komisjonile ja ma tõepoolest tahaksin, et need ettepanekud, mis seal välja tuuakse, ka ellu viiakse ja ma tahaksin küsida härra Visseri käest, kas seda on võimalik teha või mitte. ma tahaksin näha, et EASO teeks rohkem tööd konkreetsetes riikides, et me tõepoolest jõuaksime rakenduse puhul täismahuliste projektideni projektid on väga olulised, ma mõtlen siin ühisavalduste läbivaat-, avalduste ühisläbivaatamist ühis Te nimetasite siin äh, äh, varjupaiga projekti, äh, paketti, et kõik peavad tegema seda, mida nad on lubanud ja ma tahaksin tõepoolest teada, kuidas me siis jõuame selle punktini, kus kõik täidavad oma lubadusi ja varjupaiga pakett töötab. Te nimetasite ka organiseeritud kuritegevust ja ma tahaksin näha, et midagi praktikas ka muutuks. sest me räägime ainult organiseeritud kuritegevusest rändega seoses pärast selliseid tragöödiaid, nagu oli Vahemerel või Lampeduusas ja lõpuks ka ma, teie eh, asutus töötab väga efektiivselt, aga me eh, tahaksime, et te oma töö jaoks saaksite ka piisavalt ressurssi, et teil oleks piisavalt inimesi, kes seda tööd teeksid ja et teil oleks ka eelarvevahendid, mida teil on selle töö tegemiseks äh, vaja, vaja tõepoolest, et me saaksime kuidagimoodi kriisiga võidelda. Ska Keller, palun. Äh, aitäh aitäh, ma olen tõepoolest väga nõus sellega, mida räägiti ressursitõhususest ja ma tahaksin rõhutada ka seda, mida on öeldud eh, varjupaigapaketi elluviimise kohta. Eh, me peame tõepoolest eh, tunnustama varjupaiga staatust. aga nüüd küsimused. kõigepealt see Eh, kiri, mida saadeti volinik Romupulusele, kes selle küsimustega tegelevad, eh, siis on oluline, et EASO töötaks kolmandate riikidega käsikäes. see on oluline, väga oluline meie poolt, eh, sest me sest et tegelikult eh, me peaksime käsitlema eh, varjupaiga menetlust, mitte hoidma inimesi eemal, nagu tavaliselt see koostöö kolmandate riikidega tähendab ja kas eh, te saaksite rääkida, mida te kavatsete kolmandate riikidega suhetes ette võtta tulevikus? ja huvitav on see, te nimetasite oma Maltas Itaalias toimuvat pilootprojekti kas te võiksite selgitada meile lähemalt, mis on teie roll, mis koha peal toimub ja ka, mis toimub kolmandate riikidega seoses, aitäh! Teie kõik olete oma küsimused väga selgelt välja toonud ja nüüd viimane kõneleja aitäh härra Visser ka teile selle ettekande eest. Äh, aastaaruanne mm, teie ametitegevuse kohta mm, on väga huvitav. see on tõepoolest äärmiselt oluline libe komisjoni töö jaoks äh, sest teie äh, tegelete inimestega, kes tahavad varjupaika rahvusvahelist kaitset aga minu küsimus on lühike ja see on seotud eh, küsimusega, mis tekitab paljudes eh, hämmeldust, vähemalt minu arusaamise järgi. kui eh, seda, sellest teemast räägitakse konverentsidel ja teistes seltskondades, siis alati tekitab küsimus see, et et tegelikult inimesed teavad väga vähe eh, eh, fakte Euroopa varjupaigasüsteemide kohta kõik teavad, et eh, Lõuna-Euroopa riigid on üle külvatud nende inimestega, kes tahavad saada varjupaika, et aga tegelikult, kui me vaatame olukorda, siis kõige rohkem jõuab inimesi Rootsi, Saksamaale, Prantsusmaale. kuidas me selgitame, et e, kui me jõuame e, ühtse Eh, varjupaigasüsteemi rakendamiseni, kohustusteni, siis need, eh, eh, siis need koormad jagunevad niivõrd erinevalt. me oleme kõik Euroopas, meid seovad rahvusvahelised konventsioonid, Genfi konventsioon ja nii edasi. kuidas me saaksime paremini informeerida inimesi, levitada tõelisi fakte, kui asi puudutab varjupaika. ja minu teine küsimus, kuidas me seletame eh, just nimelt eh, elluviimise erinevaid tasemeid? sest et meil peaks olema ju ühine eh, varjupaigasüsteem, see on just nimelt teie eh, ameti mm, pädevusala. kuidas me saame tagada, et iga taotluse esitajal on vähemalt mingisugune võimalus, et eh, tema mm, taotlus läbi vaadatakse? me räägime siin Eh, kriitilistest poliitilistest piirkondadest maailmas. me räägime sellest, et tagasisaatmine mõnikord ei toimu. aga mida siis teha? kui meieni jõuavad ebaseaduslikud sisserändajad kui nad jõuavad eh, Hispaania lõunarannikule, eh, Maltasse, eh, Kreeka saartele või Lampeduusasse, Joonia mere saartele, kuidas me siis tagame selle, et need potentsiaalsed varjupaiga taotlejad omavad vähemalt hüpoteetilist võimalust, et nende taotlused läbi vaadatakse kui paljud liikmesriigid panevad nad eh, kinni mingitesse keskustesse, ühtaskõik kuidas neid ka ei nimetataks. repatrieerimislepingute elluviimine eh, eh, naaberriikidega või eh, siis eh, sõjas olevate riikidega, kust ilmselt inimesed pärit on. aga kuidas ikkagi eh, nende avaldusi paremini läbi töötada, kui tegemist on niisuguste äärmiselt tundlike valdkondadega ja väga äge, väga kuumade piirkondadega? aitäh ma nüüd sain põhimõtteliselt aru, eh, mida sa küsida tahtsid, et tegelikult eh, väga paljud varjupaigataotlejad jõuavad eh, näiteks Saksamaale, aga tegelikult nagu üldine arusaamine on see, et nad lähevad kusagile mujale. tõepoolest, ma mõistan seda, mida sa küsida tahtsid. aitäh selle küsimuse eest ja nüüd proua Fideli Grazie, eh, signor Visser, per il raporto. aitäh, eh, doktor Visser, selle raporti eest. ja nüüd küsimus. Mare Nostrum, eh, kui see nüüd ikkagi ellu ei rakendata Frontex plussi poolt ja kui me vaatame Frontex Plussi finantseerimist, selle tõelisi ülesandeid, kas ei võiks ette näha seda, et EASO oleks kohal igal Frontexi äh, Äh, missioonil tagamaks selle, et äh, varjupaiga taotlejate õigusi tõepoolest kaitstaks. ma räägin sellest sellepärast, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Frontexi ja EASO vahel äh, ei toimunud koostöö ja ma tuletaksin teile meelde, et on riigid, kaasa arvatud minu koduriik Itaalia kus inimesed räägivad vajadusest võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, ka mina räägin sellest. aga kui eh, me jõuame konkreetsete päästeoperatsioonideni, siis eh, inimesed, kes eh, päästavad elusid merel, siiski saavad sellest ainult karistada Next is Mrs Stevens. proua Stevens järgmisena. suur tänu. teen lühidalt, mul on kaks küsimust kõigepealt. ma näen, et et äh, direktiivis on kirja pandud, et äh, varjupaiga taotlejatel on õigus äh, tõlkele. aga kuidas on kurtide inimestega? sest et ka kurtidel on suhtlusvajadus, kuidas on tagatud see, et kurdid kurdid, ehm, varjupaigataotlejad või inimesed, kellel on mingid muud eh, puud, vajakajäämised, kuidas on tagatud nende tõlkevajadused? ja millised on need keeled siis, kus eh, on võimalik tõlkida ja kas üldse selle teema peale on mõeldud? ja nüüd eh, teiseks, haavatavus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pöörati väga palju tähelepanu eh, sisserändajatele, eh, kellel on eh, mingid, mingid, kuidas, kellel on mingid puuded, eriti tegeldi sellega Belgias. aga kas projekti käigus on mõeldud ka sellele, kuidas eh, tegeleda lesbilistega, eh, lesbidega, eh, teiste seksuaalvähemustega, kas neid on kuidagimoodi väärkoheldud, kas neid on halvasti koheldud sest tegelikult ma ei näinud teie raportis, et te oleksite puuetest väga palju rääkinud. nii et minu küsimus on see, kas te järgneval perioodil eh, kavatsete kokku panna mingisuguse eh, projekti, mis on suunatud just nimelt eh, puuetega inimestele, sest puuded on väga erinevad see tegemist võib olla ka ju vaimsete puuetega inimestega ja nad on eriti haavatavad indiviidid. suur tänu, proua Stevens. ma arvan, et äh, oli täiesti õigustatud see, et äh, Robert kõigepealt tegi sissejuhatuse ja et äh, on küsimustele vastuste voor nüüd tulemas. kõnelejaid on väga palju, kui te soovite veel sõna, andke kiiresti märku, siis saame nimekirja kokku, teie olete juba kirjas ja, ja nüüd veel kaks kõnelejat. rääkige nüüd või vaikige igavesti ja kuidas seda öeldaksegi. ma hoiatasin äh, Robertit sellest, et neid küsimusi tuleb nagu Vändrasse aelaudu kallid kolleegid, härra Židovski saab järgmisena sõna. mis keeles te täna räägite, härra Židovski? tšehhi keeles täna, ütleb kõneleja. Eh, eh, děkuju. Eh, prvně bych děkuju, pane předsedo, za slovo. Prvně... Suur tänu. Ma tahaksin tänada selle eest, et mulle sõna andsite tahaksin tänada ka suurepärase raporti eest, mis on väga ülevaatlik kõikide nende joonistega, skeemidega, see on üks parimaid raporteid, äh, mille me oleme saanud äh, sellest ajast peale, kui minust on saanud Euroopa Parlamendi saadik, nii et tõesti müts maha ja komplimendid minu poolt. varjupaiga taotlused äh, Venemaalt puudutavad päris palju Tšehhi Vabariike Nad valivad just äh, meie riigi tihtipeale välja oma sihtmärgiks ja nad äh, taotlevad varjupaika Putini äh, režiimi poolse tagakiusamise tõttu. näiteks kiusatakse taga neid inimesi, kes on avaldanud nimekirjad Vene äh, sõduritest, äh, kes on äh, surnud Ukrainas. samuti leiab aset tšetšeenide tagakiusamine, inimesed saavad karistada näiteks asjades, mis Euroopa Liidus ei oleks üldsegi karistatavad kriminaalkorras või siis saaks selle eest väikse rahalise trahvi selline on olukord siis äh, mõnedes kolmandates riikides. kas te näete ette ka suuremat paindlikkust selles valdkonnas? Vene Föderatsioonis on äh, väga paljud inimesed äh, silmitsi suurte probleemidega. suur tänu. proua Veržea, teie võite rääkida nii kaua, kuni te tahate ega ma ei kuritarvita seekord seda kõneaega, üritan teha kiiresti. mõned äh, märkused äh, selle aruande kohta, tõesti, see on äh, analüüsi instrument, selgitab palju, see on väga huvitav ja hästi koostatud dokument, aga ma tahaksin teha ühe hoiatuse ja pöörata teie tähelepanu nii teile kui ka teistele nimelt äh, lihtsalt protsentide toomine. kui ma vaatan et, et äh, seitsekümmend seitse protsenti, kaheksasada protsenti on mingi asi tõusnud, äh, siis, siiski ja nüüd vabandan, et ma olen natukene otsukohene, et mis asja, millega te mängite kuidas neid numbreid võivad ära kasutada mõned me näeme juba ette kuidas meedia võib seda kasutada see on ohtlik nende inimeste huvidele ohtlik keda me üritame kaitsta Äh, räägitakse siin ma ei tea seitsesada protsenti on tõusnud äh, mingisugune arv äh, ja see tõuseb sellepärast et paar tuhat inimest on kuskilt juurde tulnud need numbrid on täiesti jahmatavad kui neid vaadata niimoodi lihtsalt paljalt ilma selgitusteta neid võidakse kuritarvitada ära nüüd nüüd jah see võiks olla ähvardav erinevate taotlejate jaoks. erinevad liikmesriikides on erinevad süsteemid inimeste vastuvõtmiseks, on erinev süsteem pärast seda, kui nad on nii-öelda vastu võetud ja mis mind üllatab, jahmatab, on äh, see, et ähm, üsna tihti kasutatakse seda vahendamise süsteemi varjupaiga taotlejate kahjuks liikmesriikide poolt ja minu küsimus teile on et kas see, et me viime asja rohkem Euroopa tasandile, lõpuks lämmatab tõesti eh, taotlejate kaitse? kui esialgne seadusandlus oli võib-olla kaitsvam eh, taotlejate suhtes ning eh, mulle tekitab küsimusi. veel üks asi ähm, ja sellest on selles aruandes ka juttu. nimelt äh, äh, äh, päritolu riigid, reaalsed päritoluriigid ja sihtkohariigid. kõigepealt Kalee, kaks miljonit inim-, kaks tuhat inimest Kalees. ja miks selline tasku seal Kalees on, härra esimees, miks? sellepärast, et need inimesed, kes tulevad Galeesse, on äh, inglisekeelsed, nad tulevad ida äh, Aafrikast, äh, nad räägivad inglise keelt, nad ei taha minna Itaaliasse, Kreekasse või jääda Prantsusmaale, nad tahavad Inglismaale edasi minna. me peame vaatamas nende asju natukene diferentseeritumalt, me ei saa lihtsalt vaadata neid asju niimoodi globaalselt. ja enne ma esitasin Eritrea küsimuse, minu meelest teie vastus ei olnud piisav komisjoni poolt, ma arvan, et Eritreaga peab rohkem tegelema. ja pööraksin ka teie tähelepanu, ma eile Eritreaga, eritrealastega kohtusin, sellepärast on see asi mul väga värskelt meeles, nad ütlesid meile kahte asja kõigepealt äh, asüüli äh, ametis äh, paluti neil, et nad kinnitaksid oma diplomid Eritrea saatkonnas. Te kujutate ette, mis tujus oli see inimene selle peale ja teiseks üks inimene oli seal, kes oli vangistatud Eritreast, me teame, et Eritrea on tegelikult avatud vangla Äh, seal ei ole mitte mingisuguseid elamistingimusi, nii et ma arvan, et jällegi me peame tegema jõupingutusi. suur tänu, ütleb Claude Moraes. ma ei taha, et saadikud lahkuksid äh, saalist äh, teema on oluline ja ma tahaksin, et Robert Visseril oleks ka võimalus vastata ja ma ei taha kelleltki võtta ära kõneaega, nii et pidage kinni kõneajast nüüdsest, mis on üks minut, tehke nii lühidalt kui võimalik, härra Becker, palun, äh, Rahvaparteist. Äh, esimees, äh, suur tänu, mul on kaks konkreetset küsimust. Te viitasite juba sellele, et mis puudutab neid raporteid, siis siin on käsitletud äh, viisade probleeme eelkõige aastal kaks tuhat kolmteist. nüüd, millist probleemi põhjustab uus viisakoodeks teie arvates ja kui me räägime siin äh, sellest äh, viisast, millega saab äh, sõita läbi mitmete riikide, siis selliselt reisivate inimeste tegevust tuleks käsitleda minu arvates vähem skeptilisena, ma tahaksin aga prognoose selle kohta, et mida see kõik Euroopale tähendab. Thank you very much and, and Mr Korrau. suur tänu, härra Korrau. suur tänu. ma tahtsin härra Visseri käest, äh, tugiameti käest küsida seda, et äh, kas äh, te olete nõus Dublini konventsiooni praeguse rakendamisega? Äh, kas see mitte ei näita seda, kui lõhestunud praegu Euroopa Liit on? kui me vaatame rände või varjupaiga küsimusi, siis on see ilmselge. Äh, siin lahendame me asju sugugi mitte ühenduse tasandil, vaid äh, valitsustevahelisel tasandil ja kodanikud arvavad, et lihtsalt ei ole meil ühendust selles osas ja kõik jäetakse lihtsalt liikmesriikide lahendada nende liikmesriikide lahendada, kelleni jõuavad kõige suuremad äh, varjupaiga taotlejate hulgad. nüüd see eritoetus, mis on antud Itaaliale, see Mare Nostrum saab läbi selle aasta lõpus ja, ja sellele on antud nüüd öö, pikendust, suur tänu, proua Ganitši. suur tänu, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Visser, teile selle väga põhjaliku aruande eest teie agentuuri töö kohta me peame aga äh, mõistma seda, et see on aruanne äh, väga häiriva olukorra kohta. Äh, kolmkümmend protsenti on viimasel aastal tõusnud kaitsetaotlejate arv ja seega minu küsimus teile, et kas need andmed, mis siin aruandes on sees, sealhulgas ka tu-, pagulasstaatuse tunnustamise määrad igas liikmesriigis, kas neid võiks kasutada ka tõhusama strateegia alusena, kas me ei peaks rohkem tegema selleks, et üldse peatada need vood, ennetada neid, et inimesed ei hakkaks üldse tulema, see loomulikult sõltub sellest, millised on olud äh, maailmas laiemalt, aga kas meil ei peaks olema konkreetsem strateegia Euroopa piiride äh, osas, see, mis toimub Balkani piirkonnas, Ukraina, Vahemere piirid, kas neid andmeid ei võiks kasutada ka selleks, et harmoneerida seda, kuidas äh, äh, koostööd tehakse näiteks ka üleviimise palvete puhul eesmärgiks oleks ju homogeensem äh, süsteem, mis ole, mida oleks lihtsam kasutada ja kus kasutatakse, mida, mida võiks siis kujundada sel-, kasutada selleks, et äh, integratsiooniprotsess oleks lihtsam ära tehtud Saksamaal, Rootsis, Ühendkuningriigis, Itaalias on neid meetmeid juba kasutatud. ja kolmas küsimus, kas neid andmeid ei võiks kasutada selleks, et vahen-, vähendada seda aega, mis läheb taotluste läbivaatamiseks, me teame kõik seda, et seda on liiga palju, eriti teatud riikides ja eriti teatud voogude puhul ja sellel põhjusel see varajase hoiatuse süsteem, seda võiks ka kasutada ära äh, kriiside ennetamiseks ja haldamiseks, see on kolmkümmend neli uues, äh, artikkel kolmkümmend neli uues Dublini konventsioonis ja minu viimane küsimus, kas te võiksite anda juba praegu rohkem infot Eurojusti ja Europoliga koostöö kohta, mis puudutab võitlust äh, organiseeritud kuritegevuse vastu? proua Metsola, palun, Roberta suur tänu, härra esimees, mul on kaks küsimust lühidalt. kõigepealt ümberpaigutamine. ma tahaksin jätkata sealt, kus ma enne pooleli jäin. ümberpaigutamine on sellel aastal vähenenud, nende arvud on vähenenud ja komisjoni esindaja ütles, et novembris on tulemas kokku uus äh, foorum ümberpaigutamise kohta, see on tegelikult foorum, mida pidetakse igal aastal. härra Visser, sellest me juba ju rääkisime aga ma tahtsin siiski viidata sellele, et teie tugiameti mandaadis on ette nähtud teile ümberpaigutamise osas eraldi roll ja ma tahaksin, et te mängiksite suuremat rolli selles protsessis selleks, et äh, me võiksime konkreetselt äh, lahendada need raskused, mis on konkreetsete üksikute liikmesriikide ees täna. liikmesriigid peavad aktsepteerima seda kontseptsiooni, see on jah, vabatahtlik Äh, aga see on toimiv mehhanism ja solidaarsusel põhinev ja nüüd äh, Vahemere rakkerühmi ja äh, tegevuskava. Te oma aruandes sellele ka viitate. Te rääkisite tingimuslikkusest ja sellest, et tugiametil tulevikus võib-olla on rohkem suhteid konkreetsete riikidega ja äh, et Liibüa puhul näiteks kaitseprogrammid kujutatakse välja, kas te võiksite täpsustada seda, mis äh, siis on EASO eesmärgid, et äh, me lihtsalt ei räägi sellest, sellest aruandes, vaid ka järgnevatel kuudel ja aastatel asjaga edasi tegeleme. suur tänu, ütleb härra esimees. proua Kienge, palun suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin äh, tänada selle aruande eest, see aitab meil paremini mõista kogu seda temaatikat ja aru saada sellest, mis on ära tehtud Euroopa tasandil. minu küsimus on lühikene aastal kaks tuhat üks võeti vastu direktiiv number viiskümmend viis kus on seatud miinimumstandardid ajutise kaitse andmiseks, kui peaks äh, hüppeliselt tõusma äh, sisserännanute hulk. aga komisjoni osaks on jäetud see, et otsustada, milline arv on siis see, mis, millest üle äh, käivitub see kas me ei peaks äh, muutma siiski numbrilisi kriteeriumi selle direktiivi puhul? selles direktiivis on palju liikmesriikidele kasulikku ja see aitaks neil rohkem keskenduda solidaarsusele ja koostööle, nii nagu see direktiiv äh, ka soovib saavutada. nüüd teiseks, vastavalt teie analüüsile, kas te arvate, et on võimalus muuta kriteeriumeid äh, seadusliku staatuse loomiseks, kui me vaatame neid riike, kust väga paljud riigid, inimesed on pärit, kes paluvad varjupaika ja nad ei ole sugugi kõik pärit konfliktipiirkondadest, näiteks võivad olla pärit piirkondadest, mida on tabanud põuaperiood või mis iganes. võib-olla me peaksime üle vaatama definitsioonid erinevate varjupaiga taotlejate osas. suur tänu proua Schlein. see president, suur tänu, härra esimees ka mina olen tänulik härra Visserile selle ülevaate eest. väga paljud juba ütlesid, et Vahemere piirkonnas valitsev ebastabiilsus ja Lähis-Idas toimuv mõjutavad otseselt Euroopat, eriti neid riike, kellel on, kes asuvad Euroopa lõunapiiridel väga paljud kolleegid on mõistnud, eh, millised on traagilised olud praegu pagulastega, aga Euroopa ei saa saavutada kõiki pleeme. rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus sead, seab juriidilised kohustused. meil ei ole ainult eh, moraalne kohustus kaitsta neid inimesi, kes põgenevad eh, piinamise või sõja või nälja eest, aga see kõik ei tähenda seda, et ei oleks muutumas Vahemere, Vahemere traagika ja surmamereks. kas ei oleks, härra Visser, pigem oluline keskenduda ennetavatavatele meetmetele, kas ei võiks turvapaiku luua asüüli- ja transiidiriikidesse, kaasat-, kaasates rahvusvahelisi organisatsioone, et vältida olukordi, kus need inimesed meeleheitel äh, satuvad inimsmugeldajate kätte ja, ja jäävad hulpima meie merele suur tänu, äh, doktor Visser, nüüd äh, annaksin sõnajärje üle teile. üsna mitu operatiivset tööd äh, puudutavaid küsimusi, poliitika ja juriidilisi küsimusi, väga palju saadikuid on saalist lahkunud, aga meie istung antakse üle internetis, nii et palun vastake nii palju kui võimalik kõikidele küsimustele, nii et aega teil on, nii et palun. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, esimees suur tänu kõikidele saadikutele. Te olete esitanud äh, tõesti hulgaliselt küsimusi väga olulisel teemal. mul on hea meel nende küsimuste üle ja vastan teile on mõningaid üldisi teemasid, on spetsiifilisi küsimusi, ma üritan vastata võimalikult äh, tasakaalukalt ja loodan, et see kõik õnnestub mul hästi. kõigepealt alustame aastaraportist, et mis on selle tähendus, kuidas me saame neid äh, andmeid äh, kasutada tulevikus mis on äh, eelhoiatus, kuidas paremini ette valmistuda. kõik need teemad on äh, omavahel äh, seotud. ma usun, et Euroopa amet peab andma lisaväärtust ja kui mitte, siis tuleks kohe töö lõpetada. meie omalt poolt oleme nüüd äh, kaasanud ka valdkondi, mis algselt ei olnud meie tööpõlluks, näiteks äh, andmed ja info. härra Lopes Aguilaril oli väga põhimõtteline küsimus sellel teemal, et äh, kas me oleme oma tegevuses äh, korrektsed, kas on vääritimõistmisi, kas meil äh, oleks äh, võimalik pakkuda paremaid andmeid ja fakte, et viia arutelu kõrgemale tasemele. tugiameti tegevdirektorina pean ma oma kohuseks pakkuda adekvaatseid andmeid loomulikult on meil mitmeid äh, valesi eelduseid, ma ei hakka neid siin nimetama, sellepärast et see võiks äh, põhjustada siin arutelud, milleks meil aega ei ole, ehk teinekord jõuame ka nende teemade juurde. igal juhul äh, aastaraporti suur pluss on see, et igal aastal me pakume teile andmeid, arve, millega te saate oma töös äh, arvestada me saame niimoodi muuta oma seadusandlust, teie saate teha seda. ja kui nüüd rääkida praktilistest äh, sammudest, siis äh, kaks aastat tagasi me aju-, alustasime varase hoiatamise süsteemi sisseviimisega nii-öelda. liikmesriigid äh, esit-, andmeid äh, nüüd igakuiselt, mitte kord kvartalis igakuiseid andmeid me ei avalda, me avaldame andmeid korra kvartalis, aga väga oluline on, et me näeksime kõikvõimalikke trende juba varakult. ja ma olen osaliselt nõus, osaliselt ka mitte nõus äh, märkusega protsentide kohta. protsendid võivad muidugi äh, jätta ka vale mulje või äh, mitte juhtida meid sinna, kus vaja, aga nad siiski näitavad, kas äh, mõni trend äh, väheneb või kasvab. Äh, samuti see näitab, kas liikmesriigid tulevad millegagi toime või mitte. kui kasv on kuussada protsenti, siis see tähendab ka seda, et tuleb eraldada rohkem ressursse. nii see paraku on. see on operatiivne reaalsus me peame loomulikult äh, protsentidega olema ettevaatlikumad, ma arvestan teie märkusega, aga ei ole võimalik äh, jätta ka muutusi äh, tähelepanuta, sest et me peame arvestama trende. see varene hoiatussüsteem alates algusest peale on meile, komisjonile ja liikmesriikidele andnud äh, võimaluse paremini ette valmistuda. toon äh, teile ühe näite. tänu meie andmekogumise süsteemile, mida me kogume iga kuu, olime meie esimesed, kes täheldasid seda, et Ukrainast äh, sisserändavate inimeste arv on kasvanud meie saime saata välja signaali, et äh, tegemist on äh, tõsise olukorraga, millega tuleb tegeleda. sama puudutas ka omal ajal Iraaki ja Süüriat, nii et see on praktiline vahend, millel on kindlasti lisaväärtus meil on ka uus fenomen, millest ma kohe aru ei saanud, toon siin Eritrea näiteks. me nägime, kuidas eritrealaste arv järjest enam kasvab. aga liikmesriigiti oli olukord väga kiiresti muutuv. mõnda esitati taotlusi nii, et kasv oli kaheksasada protsenti, siis jällegi suunduti teise riiki nii et äh, koguarv endiselt kasvab ja me jälgime seda väga tähelepanelikult. ma loodan, et minu märkusest ei saadud nüüd valesti aru, aga Eritrea põgenike äh, varjupaigataotluste rahuldamise protsent on väga kõrge, seal on olukord äh, riigis pikka aega juba väga halb. aga me peame seda fenomeni veelgi põhjalikumalt äh, uurima ja vaatama, mis on äh, need algpõhjused, et me oskaksime veelgi paremini reageerida. nüüd, mis puudutab äh, konsultatiivfoorumit, siis see on institutsionaliseeritud dialoog kodanike ühiskonnaga ainuüksi eelmisel aastal oli meil seitsekümmend äh, dialoogi kontakti valitsusväliste organisatsioonidega, me kasutasime nende nõuandeid, äh, panust. Äh. me kumbki säilitasime loomulikult oma pädevusvaldkonna aga igal juhul on äh, meil äh, suurenenud suhtlemine kodanikuühiskonnaga ja ka pärast äh, tänast koosolekut suhtlema konsultatiivgrupi juhtidega, nii et me teeme seda tööd tõesti igapäevasena meie jaoks. ja nüüd spetsiifilised küsimused, regionaalne kaitseprogramm siin oli äh, küsimusi ka välisdimensiooni kohta, kolmandate riikide kodanike kohta, ma võtan kõik need küsimused nüüd koos. mis on siinkohal EASO roll? Ähm, oleksin siinkohal ettevaatlik. on mitmeid äh, poliitikavaldkondi, mis äh, tegelevad äh, muu maailmaga, välispoliitika, arenguabi, majandus, sotsiaalküsimused. ränne on ainult üks valdkond, meie arvates on see loomulikult väga oluline valdkond, aga me peaksime olema realistlikud, see on ainult üks valdkond. minu motoks on see, et äh, kus on võimalik äh, lisandväärtust toota, sellega me peaksime siis ka tegelema, aga me ei saa rände seisukohast muuta äh, kogu maailma, nii et me peame olema realistlikud. nii saan ma aru ka uuest komisjoni äh, presidendist äh, EASO rolli ja välisteenistuse osas. meie ei saa muuta Aafrikat, me ei saa olla Aafrika tugiamet. me saame keskenduda inimõiguste edendamisele mõningates äh, riikides, saame panustada selle, ma ei tea, kas Liibüa just on hetkel kõige lihtsam äh, ülesanne, aga mõelgem Tuneesiale, Jordaaniale, Marokole. kahtlemata on meil võimalus äh, seal oma positiivset äh, sõnumit edastada. sekundaarsed äh, rändevood, varjupaiga taotlejad, kes liiguvad ühest riigist teise, me nimetasime seda varem äh, nii-öelda varjupaiga shoppamiseks, aga seda sõna enam ei kasutata. Dublini määrus äh, juba mõnda aega tagasi reguleeris seda valdkonda. me üritasime vähendada varjupaiga taotlemise nii-öelda välja valimisi ja see on üks äh, tegelikult vale, valesti mõistmise valdkond ei äh, äh, põhjus, miks inimesed ühest riigist teise riik, liiguvad, võib olla seotud nende perekonnaga või kogukonnaga, kultuuriliste, sotsiaalsete taustadega. näiteks võtkem Ukraina, praktiliselt kõikides liikmesriikides on äh, seaduslikud Ukraina kogukonnad, äh, inimesed, kes töötavad, ähm, kellel on äh, elamisluba, kes on lihtsalt välja rännanud, nii nagu meie paljud oleme seda ka minevikus teinud. ja praegugi ukrainlased, kui nad äh, otsivad varjupaika, siis nad suunduvad äh, riikidesse, kus neil on äh, kontaktid, kus neil on tuttavad, sugulased, nii et ei saa üks-ühele öelda, miks äh, inimesed lähevad ühte või teise riike, riiki. me analüüsime neid põhjuseid järjest enam ja ma loodan, et mitte just väga kaugel tulevikus saame me pakkuda teile paremat analüüsi, mis põhineb siis ka konkreetselt äh, faktidel ja arvudel. loomulikult äh, tõusetub siin ka palju poliitilisi küsimusi, aga igal juhul võime teile lubada, et me teeme kõik endast oleneva, et teile õiget nii-öelda sisendit anda. ostasin ma ka käesolevale küsimusele, mis puudutas piiririike reaalsus äh, on riigiti väga erinev, on ka mitmeid vääritimõistmisi. kui äh, sisserändajad äh, tulevad Euroopa Liitu, siis nad peavad ületama piiri. ja kõik liikmesriigid on piiririigid, sest kõikidel on rahvusvahelised lennujaamad. enamasti küll tunnakse üle maa või merepiiri. see tähendab seda, et riigid, kellel vastavad piirid on, on tõenäolisemalt äh, varjupaiga taotlejate vastuvõtjad. arvud ja faktid näitavad, et me ei tohiks alahinnata varjupaiga taotlejaid, kes tulevad äh, Euroopasse seaduslikult, näiteks viisaga, on siin äh, üliõpilased, toogem näiteks Iraagi üliõpilased Nad on siin äh, seaduslikult ja neil on täiesti õigus äh, ka taotleda varjupaika. nii et äh, ei saa öelda, et kõik varjupaiga taotlejad on tulnud üle piiride, nad on võinud sattuda siia väga erineval viisil ka seaduslikult, nii et tasub sellega kindlasti ka arvestada nüüd äh, Itaaliast olid mõningad küsimused Itaalia toetusplaani äh, kohta. selle plaani äh, eesmärgid on äh, kohandatud äh, täpselt äh, Itaalia oludele, arvestades Itaalia varjupaigasüsteemi eripärasid, me oleme arvestanud päritoluriigi äh, käsitlemist Itaalias, me oleme lähtunud äh, Dublini määrusest ja sellest, äh, kuidas Itaalia infot äh, käsitleb. tegevusplaan lõpeb käesoleva aasta lõpus ja me parasjagu arutleme selle üle kuidas seda plaani pikendada või kohandada plaani järgmiseks aastaks. samas, kui me vaatame nüüd Vahemere piirkonda, siis äh, tuleb tõesti kiiresti vaadata, kuidas on võimalik toetada Itaaliat, kuna nad on silmitsi väga suure rändevooga lõuna poolt. varjupaiga paketi rakendamisest. kõik olulised isikud on teatanud, et keskendutakse selle konsolideerimisele, mis on olemas ja rakendamisele vastavalt äh, saavutatud kokkuleppele. nii et äh, sellele me keskendume vähemalt käesoleval aastal ja ka järgmisel aastal. me ei tohi äh, jätta tähelepanuta ka fakti, et äh, ränne on kiiresti arenev ja dünaamiline valdkond. tänase päeva lahendused ei ole tingimata tulevikulahendused, nii et me peame olema avatud äh, selle paketi parandamisele, olgugi et me tegeleme praegu rakendamisega. rakendamine leiab aset äh, mitmetes valdkondades, äh, väga oluline on siinkohal koolitus, kõik liikmesriigid äh, peavad koolitama oma ametnikke varjupaigapaketi osas. ja loomulikult äh, on ühine koolitussüsteem oluliselt parem kui kakskümmend kaheksa erinevat äh, koolitussüsteemi. oli ka küsimusi projektide kohta Malta ja Itaaliaga, mis äh, puudutab äh, smugeldamist, inimkaubandamist. meie nimetame seda rändevoogude liikumise edendamiseks äh, Vahemeres. praegu me tegeleme fenomeni kui sellise, mitte üksikjuhtumitega. me oleme niimoodi otsustanud sellepärast, et äh, me tahame koguda infot äh, selle kohta, mille kohta seda varem ei ole kogutud. põhimõtteliselt äh, kui tullakse ühe põgenikepaadiga, siis inimesed on olnud kontaktis äh, ühe kuritegeliku organisatsiooniga, seal ei saa olla mitut organisatsiooni äh, asjaga seotud. nii et üks organisatsioon on tegelenud ühe konkreetse paadi teele saatmisega ja kasutades äh, saadavat infot nendelt, kes varjupaika taotlevad ja kes on olnud ühes paadis, siis me saame seda infot võrrelda ja me saame aru, kuidas äh, smugeldamise süsteem toimib. me oleme seni saanud ainult infokillukesi ja nüüd esimest korda me üritame kokku panna süsteemset pilti nii. mõnid, äh, mõned spetsiifilised küsimused. Mare Nostrumit ei asenda Frontex, äh, pluss sellele vastas komisjon juba varem, nii et sellele ma võin viidata. EASO osalus Frontexi operatsioonidel, see on väga oluline küsimus seda arutatakse nii EASO-s kui ka Frontexis. me teeme tihedat koostööd, alustasime sellega eelmisel aastal, see puudutab eelkõige piirivalveametnike koolitamist. nii et ei ole oluline, et keegi EASO-st oleks äh, kohal. tähtis on see, et Frontexi piirivalveametnikel oleks äh, õiged äh, teadmised, et neil oleks sobiv koolitus ja selle kallal me töötame edasi. küsimus äh, tõlkimise kohta ja üleüldiselt äh, haavatavate inimeste kohta. koos Euroopa Komisjoniga meil on käimas suur programm erinevate liikuvuse aspektide kohta, me jätkame sellega ka äh, järgmisel aastal erilist tähelepanu oleme pööranud äh, haavatavatele isikutele. meie lähenemine on kohati ka soopõhine, see on loomulikult väga suur valdkond, me peame seadma omale prioriteedid, aga oleme arvestanud teie erinevate märkustega selles valdkonnas nii ümberasustamisest äh, me oleme teadlikud äh, sellest, millist rolli EASO mängib äh, siin valdkonnas ja oleme teadlikud ka poliitilisest äh, reaalsusest. nii et väga oluline on siin toonitada vabatahtlikkust, see on ainuke võimalus edasi liikuda. me oleme alustanud ümberasustamise foorumiga ja me kindlasti jätkame nende vahendite otsimist, kuidas äh, olukorda veelgi parandada. paljud teist äh, rääkisid äh, ressurssidest, eelarvest, ma olen väga tänulik selle eest, ma ei hakka seda üle kordama, mis ma alguses ütlesin, aga teil on täiesti õigus, ootused on väga kõrged, ressursid on samas piiratud ja sellel on ka omad mõjud. suur tänu ja vabandust, kui ma kõikidele küsimustele ei vastanud, kuigi üritasin seda teha. suur tänu teile ja kui te tõesti mõnele eh, küsimusele ei vastanud, siis, eh, siis süüdi olen selles mina, sellepärast et te olete tõepoolest kõikide inimeste küsimused üles kirjutanud, aga kahjuks oleme me ajahädas ja te püüdsite tõepoolest Äh, vastata kõikidele ja me jääme ootama teie raportit, mis ilmub aastal kaks tuhat viisteist. ja oluline on see, et teil on operatiivroll ja äh, tegelikult on ju ka õige see, et teist oodatakse väga palju. Äh, teil on mitte ainult operatiivroll, vaid teid oodatakse ka otsustamist ja kui tõepoolest ootused on nii suur, suured, siis ilma eh, ressurssideta nendele vastata ei saa. ja me eh, ei saa teilt oodata rohkem, kui te suudate anda ja ma ütleksin siis eh, Eh, kõikidele eh, parlamendiliikmetele, et lisaks sellele raportile ja tänasele arutelule eh, me ehm, arutame teemat koordinaatoritega, vaatame, kuidas edasi minna aastaks kaks tuhat viisteist ja me käsitleme ka neid olulisi punkte, mida ehm, parlamendiliikmed praegu siin tõstatasid, nii et, et ükski infokillukene ei lähe kaduma ja suur tänu, et te tulite ja ja me loodame, et siis järgmisel aastal ehm, tõepoolest eh, meie komisjon tunneb eh, samamoodi suurt huvi teie raporti vastu. aitäh, et te siia tulite, et te meile niivõrd detailselt küsimustele vastasite. Eh, me tõepoolest hindame seda ja nüüd, lugupeetud kolleegid, eh, ma olen eh, tänu teie, tänulik teie kannatlikkusest ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on eh, siis ettekanne Pietro Russo poolt Euroopa Kontrollikojast kahe tuhande kümnenda aasta juunis meie komisjon palus Euroopa eh, Kontrollikoda, et nad väga põhjalikult vaataksid komisjoni tööd eh, siis kahe välja töötamise osas, sest tekkis kahtlus eh, selle projekti elujõulises ja nüüd on Kontrollikoda esitanud raporti eile eh, kontkomisjon arutas seda eile ja on eh, töötatud välja ka töödokument eh, härra Holmeri poolt ja nüüd ma paluksin, et härra Russo, kes siis esindab Kontrollikoda, seda raportit meile ka tutvustaks ja võib-olla siis proua Olmajärv kõigepealt alustab ja siis ma annan hiljem sõna ka härra Koeljole, kes oli eelmine raportöör Schengeni infosüsteemi osas. aga kõigepealt siiski härra Russo, et ta tutvustaks oma raportit. kui teie olete oma jutu ära rääkinud, eh, siis eh, me läheme edasi, ma vabandan, et te nüüd te pidite ootama natukene, sest me ei ole oma ajakavast kinni pidanud daamid ja härrad äh,, austatud komisjoni liikmed äh,, daamid ja härrad. Euroopa Kontrollikoda avalikustas üheksateistkümnendal mail eriaruande teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi äh, Euroopa Komisjoni poolsest arendamisest saadud kogemuste kohta. Äh, siis äh, süsteem on äh, üheksakümne viiendast aastast äh, koondanud siis äh, tegevuse piiri ja tollitöötajate vahel terves Schengeni alas. siin on informatsiooni selle kohta, mis puudutab neid inimesi, kes on kas kuriteo kahtlusega või kelle puhul lasub kahtlus, et nende kavatsused ei ei ole heatahtlikud, eh, kui nad lähenevad Euroopa Liidu, kui nad sisenevad Euroopa Liidu territooriumile. kahe tuhande esimesel aastal otsustas Euroopa Schengeni infosüsteemi vahetada välja äh, Äh, teise põlvkonna süsteemiga siis kaks, mille väljatöötamise kohustus anti komisjonile. peamine põhjus, miks äh, siis kaks välja kujundati, oli see, et äh, uued liikmesriigid saaksid liituda selle süsteemiga. ette on nähtud ka siis kahe osas tehnoloogia uuendused ning lisa, siis lisarakendused kontrollikoda vaatas läbi, miks siis kaks ei jõudnud äh, välja, ei jõudnud valmis äh, õigeks ajaks selle süsteemiga ja miks ei peetud kinni ka esialgsetest kuluprognoosidest. Äh, kontrollikoda vaatas selle projekti läbi ja vaatas, kas kõike rakendusele ähm, tulevad meetmeid rakendati. kontrollikoda ei viinud läbi infosüsteemi aruannet äh, süsteemi kvaliteedi hindamiseks. komisjon äh, koostas välja äh, keskse süsteemi, aga jõudis sellega valmis kuus aastat hiljem, kui ette kavatseti ja kaheksa korda kallimaks läks see kontrollikoja analüüs äh, Äh, viitas ka sellele, et haldussüsteem oli selline, et ei suudetud lahendada komisjoni poolelt operatiivküsimusi, aga nõrkused olid ka kogu projekti juhtimises, eriti esimese osa jooksul aastani kaks tuhat üheksa kestis siis esimene faas. nimelt esialgne tähtaeg projektiks oli täiesti ebarealistlik ning siis kahe haldussüsteem Äh, kannataski selle all, et äh, projekti meeskond ei olnud ka koostatud nii oleks, nagu oleks pidanud. Ähm, projekti jooksul see programm arenes kogu aeg edasi selleks, et vastata kasutajate nõuetele ja enne kahe tuhande kümnendat aastaks ei võtnud see väga stabiilset koju, kuju ja selles mõttes tuleb märkida, et äh, täna kasutusel olev süsteem äh, on palju võimsam kui see, mis esialgu kahe tuhande esimesel aastal ette oli nähtud. siis kaks koosneb kesksest süsteemist, mille on arendanud välja komisjon ja siseriiklikest süsteemidest, mille on Schengeni alaga liitunud liikmesriikides. keskne süsteem oli, selle rahastamine oli ette nähtud Euroopa Liidu eelarvest, kuid seda oli alahinnatud, neid prognoose siis kaks äh, läks lõpuks maksma viissada miljonit äh, eurot, sada kaheksakümmend miljonit kuskil kesksüsteemi peale ja kolmsada kolmkümmend miljonit eurot äh, siseriiklike süsteemide jaoks. paralleelselt esialgne eelis siis kahele kaotas öö, oma es-, öö, oma mõtte, sellepärast et siis kaks laiend-, siis üks laiendati uutesse liikmesriikide aastal kaks tuhat seitse komisjon ei ähm, lähenenud äh, süvitsi kogu selle ettevõtmise rentaablusesse, et kui kasulik see üldse on ja kui kulutõhus see on. esimeses faasis tehti suuri vigasid, vahend, muudeti lähenemist ja lõppfaas käivitus aastal kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kolmteist aprillis sai siis see siis kaks vast-, vastu aga äh, õpiti juba sellest äh, siis kahest, äh, selleks et ette valmistada teisi suuri informaatikaprojekte, ähm, näiteks nagu intelligentsete piiride süsteem. nagu kulud, nagu öeldi, nagu ikka tehti väga palju ettepanekuid süsteemi väljakujundamiseks äh, ja e, e, kohus viitas e, siis kõikidele nendele probleemidele, ka komisjonile on edastanud oma märkused ja seisukohad ja olen valmis nüüd vastama teie küsimustele. suur tänu. ma ei, ma ei tea, kas Monika on siin paistab, et sa üldse ei pannud tähelepanu, mida räägiti kas sa tahad praegu sõna võtta või teed sa seda hiljem? Carlos, sina alustad, jah? sest et härra Coelho oli eh, eelmine raportöör eh, ja eh, proua Hoolmeier praegu lobises. suur tänu. ma tahan tänada Kontrollikoda Nende töö on tõesti olnud hea. raport on tubli ja eh, vastab täiesti nendele probleemidele, mida, mis Euroopa Liidul on olnud siis kahega. siin nimetati tohutut hilinemist ja seda, et kogu süst-, projekt läks väga palju kallimaks, kui alguses arvati. nüüd paar kommentaari, mida me peaksime tegema, mida me ei peaks tegema ja mida me siis eh, teeme hiljem, mida me siis peaksime tegema, on täiesti õige öelda, et on eh, vaja tunnistada, et Euroopa Parlamendil oli õigus. me kritiseerisime komisjoni sisse kahe juhtimise osas ja me palusime, et Kontrollikoda viiks läbi auditi, et järeldused eh, kinnitaksid, et Euroopa Parlamendil oli õigus. teiseks ma arvan, et me peaksime õppima vigadest. me peaksime olema ettevaatlikud, et me samu viga ei kordaks ning ma loodan, et Euroopa Komisjon eh, ka õppetunni selgeks sai. et nad said aru, mis läks eh, siis kahe juhtimisel valesti. ja lõpuks arvan ma, et me peaksime tulevikus Eh, valima paremini need ettevõtted, kes suured tellimused ellu viiad, viivad, sest meil puudus ikkagi eh, selline hea arusaam selles osas ning me peaksime tegema koostööd kõikidega. alguses komisjon ei eh, töötanud näiteks käsikäes liikmesriikidega ja praegu me saame aru sellest, Äh, ainult äh, pärast seda, kui me äh, lõime valitsustevahelise juhtimiskomisjoni, et on vaja töötada koos ja kui see koostöö hakkas pihta, siis, siis see jõudis ka lõpuni. nüüd teine kommentaar, mis asju me ei tohiks teha? meie ei tohiks ajada segamini siis kahte ja seda, kuidas Euroopa Komisjon seda projekti juhtis. Nende juhtimine eh, oli kehv, aga siis kaks on projekt, mida me peame kahel käel toetama, sest meil on vaja seda süsteemi ja projekt iseenesest on hea. nii nagu Kontrollikoda näitas, me ei tohiks tulevikus kuulutada välja hanke, enne kui kõik on otsustatud. sellest rääkisin ma ka eile eelarve kontrolli komisjonis. sissi esimene eh, hange eh, kuulutati välja siis, kui Euroopa eh, Parlament oli otsustanud asja lõplikult ära. see tegelikult Äh, ei ole võimalik, see on jabur, kui alustatakse mingit tohutu suurt rahvusvahelist projekti, enne kui õiguslikud küsimused on paika pandud. ja seda enam ei tohiks äh, korrata. Äh, seda me õppisime siis kahest. enne kui me alustame tohutu suure projektiga, on vaja väga täpselt paika panda, mida meil on vaja, mida me tahame. ja lõpuks, iga kord kui me midagi tahame, ei saa me ka oma arvamust muuta, sest me ei saa iga kuu tulla välja uute nõudmistega mingisugustele, mingisugusele suurele süsteemile. ja e, e, e, komisjon siis peab maksma hirmsaid rahasid, sellepärast et need, kes tööd teevad, ütlevad, et te tahate kogu aeg iga kuu midagi uut ja meie peame kõik jälle ümber kõik ümber korraldama. ja lõpuks, mis me siis saime? me saime kõigepealt hea õppetunni, mida tulevikus teha ei tohi. aga ikkagi siis kaks sai ka valmis. see on väga hea töövahend, nii nagu kõik terves Euroopas teavad. meil on nüüd olemas Euroopa siis ja nüüd on meil veel parem süsteem, nii et me saame kõiki, kõikidel Euroopa institutsioonidel eh, lasta hinnata, kuidas eh, asjad käivad. Eh, Euroopa institutsioonid said viia läbi auditi isikuandmete kasutamise osas Euroopa Euroopa kontrollijad näiteks ei saanud teatud eh, süsti-, riikides eh, seda eh, tööd läbi viia, näiteks Prantsusmaal, aga praegusel hetkel on meil nüüd uus viisasüsteem, meil on olemas ametkond, millel on siis ka tehniline oskus tegeleda süsteemi sisuga nii et edu lõpuks tuli. isegi kui kõik hirmsasti venis ja kui läks väga kalliks maksma, aitäh. aitäh, Carlos, eh, väga põhjalik eh, ettekanne või sõnavõtt, nii nagu tavaliselt. aga eh, ma mm, kordan üle, et nüüd on olemas ka EKONi komisjoni töödokument. suur tänu, esimees ja ma hea meelega võtaksin sõna, kuigi üks kolleeg siin soovis juba enne mind rääkida. kõigepealt, kui Carlos Coelho oli äh, raportöör, siis ma juhtisin tähelepanu ka sellele, millised suured probleemid meil on. ja need on tihti meie enda poolt põhjustatud ma olen väga tänulik Kontrollikojale analüüsi eest, ma olen tänulik härra Russole ja tema töötajatele Nad äh, näitavad meile konkreetselt, milliseid vigu me ei tohiks tulevikus teha. Need vead, mida on tehtud, on seisnenud algusest peale selles, et ei ole olnud piisavalt eksperte ja spetsialiste, kes äh, ülimalt keerulise programmi äh, kokkupanemisega rahvusvahelisel äh, tasandil äh, toime tuleks, nii et see oleks tõesti rahvuslik, vaheliselt juurdepääsetav võrgustik ja samas peab see programm ka kõrgetele turvameetmetele vastama ja sellega ei tulnud äh, toime ei programmi äh, jaoks äh, leitud ettevõtja, see firma ega ka Euroopa Komisjon. ükskõik kui suured IT-projektid Euroopa Liidul on, algusest peale tuleb siiski kõigepealt paika panna personal, leida eksperdid, leida rahastus, mõistlikul viisil ja samuti tuleb panna paika ajaplaan selliselt, et see on üldsegi toimiv ja tuleb äh, ka kindlaks teha, mida liikmesriigid soovivad, kui nad äh, sellise programmi osas äh, kokku lepivad. üks asi torkab mulle eriti silma puudutab IT-süsteemide omavahel sidumist, me oleme tugevalt monopolide toetamise vastu ja ka oma hangetes peame me käituma mitte diletantlikult. meil ei olnud kõigepealt moodulite süsteemi, mis oleks äh, koostoimevõimeline ja siis äh, me põhimõtteliselt äh, seome end ühe pakkujaga, kas me seda tahame või mitte, sellepärast et igasugune uus äh, pakkuja peaks tegema kahe või kolmekordset tööd, et üldse sellesse uude programmi sisse elada. see oleks asja tulemus. samuti oleme me õppinud, et äh, hangete puhul peab käituma teisiti kui siis kahe puhul algusel, sest iga veaga, mida firma tegi, teenis ta tegelikult rohkem, meil peaks olema hoopiski äh, trahvid sellel puhul ette nähtud. nii et äh, esimees, ma arvan, et äh, siis programm kaks on väga oluline ja vajalik programm ja on oluline, et see loodaks Euroopas, aga algusest peale tuleb meil planeerida mõistlikult ja need, kes hakkavad asjaga tegelema, peaksid algusest peale teadma, mida nad tegevad, miks nad seda teevad, muidu me kaotame väga palju raha, aega ja ka turvalisust, aitäh ah,! Gonna... suur tänu! nüüd veel kaks inimest ja siis me paneme kõnelejate nimekirja lukku, sest meil on väga vähe aega. proua Metšili ja siis Kornelia. proua Petšini kõigepealt, palun Liitši, sorry. Kinnitši, ma vala, ma vabandan, et ma jälle hääldasin valesti, seda juhtub ka kogu aeg. suur tänu. tõepoolest, minu nimi on üsna keeruline hääldamise seisukohast tegelikult tuleb kõikide nimesid õigesti hääldada, ütleb esimees. ärge nüüd liigselt ka muretsega. Eh, aitäh! ka mina tahaksin tänada härra Russot, kes tutvustas meile Kontrollikoja raportit. mulle tundub, et täiesti õigustatult on tegemist kriitilise informatsiooniga, aga tegelikult eh, on eh, ka tasakaalustatud see raport, sellepärast et siin toodi välja need põhjused, mikspärast eh, projekti elluviimine viibis, mikspärast see kulu nii dramaatiliselt kasvas. ma tahaksin tänada ka kahte kolleegi, kes enne mind kõnelesid ja see eh, kolleeg kontkomisjonist on teinud väga head tööd eh, järelduste osas. Need on väga põhjalikud. kontrollikoja raport käsitleb eh, siis kahe keerulist arengulugu ja toonud välja need põhjused, mikspärast asi nii viibis, mikspärast kõik nii hullusti kalliks läks. ja e, viitab sellele, et juba esimese hankega mindi viltu. ma ei usu, et e, nüüd, e, kui me oleksime valinud odavama pakkuja, siis me oleksime parema tulemuseni jõudnud aga eh, siin ehm, on toodud välja ka teised raskused, mis süsteemi eh, osas oli. aga tegelikult kõik need raskused ikkagi ehm, eh, ei tähenda seda, et meil ei oleks praegu tegemist hea süsteemiga. asi oleks pidanud olema kulutõhusam ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui asi valmis sai, eks ka komisjon ikkagi eh, õppis eh, sellest, kuidas paremini juhtida eh, IT-projekte. mulle tundub, et need soovitused, mis on praegu välja tulnud niisuguse projekti eelrakendamisel, peavad jõudma ka seadustesse, sest praegu on meil olemas detailne ülevaade kuidas kõik juhtus. kontrollikoda on teinud ära suure töö ja see on väga kasulik ka üldisel tasemel. see on kasulik kõikidele Euroopa institutsioonidele, et nad tõepoolest eh, tegutseksid ressursi kasutamisel tõhusalt. aitäh ja järgmisena Kornelia, palun. suur tänu, Claude ausalt öeldes äh, minu kodulinnas Dresdenis oli meil ka probleeme ühe IT-suurprojektiga. alguses äh, hinnati äh, kulusid täiesti valesti, alahinnati neid ja tulemus oli see, et tegelikud kulud olid kuus kuni kaheksa korda suuremad. tehti järeldus et äh, hanke koostajad tuleb vallandada ja minu arvates on see täiesti õige. nüüd äh, Kontrollikoda on koostanud oma kriitilise arvamuse ja ma tänan teid väga selle eest. see näitab, äh, kuivõrd diletantlikult läheneti sellisele suurprojektile ja minu arvates tuleks siin ka vastavad järeldused teha see äh, kulude kokkupanemine toimus siin täiesti äh, suvaliselt ja meelevaldselt, mulle tundub, inimesed lihtsalt istusid korra laua äärde ja mõtlesid, et kritseldame siia õige midagi. see ei ole mingisugune pisirikkumine, see on ju suur projekt ja see, kui ta läks kaheksa korda kallimaks kui algselt planeeritud, see on minu arvates skandaalne, ma räägin siin kuludest, mitte sisust üldse. ma tahaksin kontrollikojale esitada omalt poolt kaks küsimust. Te olete esitanud omapoolsed äh, soovitused. ma tahaksin teilt küsida et äh, mis oleks teie kõige olulisem soovitus komisjonile ja kõikidele, kes on äh, sellega seotud ja kas te arvate, et äh, komisjon on tõesti saanud siin oma õppetunni või te näete seal endiselt defitsiite? Thank you very much, Cornelia. I am now going to take the commission. ja eh, nüüd ma siis annaksin lühidalt sõna komisjonile uh,. Yes, thank you very much. suur tänu. kõigepealt komisjoni nimel ma tahaksin tänada Ruus, härra Ruusot ja Kontrollikoda selle raporti eest ja äh, härra äh, Hohmaierit, proua Hohmaierit selle töödokumendi eest. ma arvan, et teie ei taha väga põhjalikult meie äh, äh, selgitusi kuulata aga eh, tegelikult me oleme paljus eh, kontrollikojaga sama meelt. ma tahaksin tuua välja siiski mõned punktid. kõigepealt eh, jah, läksid asjad viltu küll ja komisjon on täiesti nõus kõige kaheksa ettepanekuga, mis tulid kontrollikojalt. aga samal ajal Eh, me eh, tunneme, et analüüs ei ole päris eh, põhjalik, eriti mis puudutab nõukogu rolli. nõukogu rolli on alahinnatud. see projekt algas väga unikaalsetes tingimustes. seda tuleb arvestada. nõukogu võttis vastu otsuse, et nad alustavad sellise projektiga, eh, ei hõlmatud sellesse üldse ei komisjoni ega eh, parlamenti, sellepärast et see oli valitsustevaheline eh, ettevõtmine, aga e, siis e, lisandus sinna e, erinevad elemendid, sest et alguses nõukogu nägi ette seda, et lihtsalt selle siis süsteemiga liituvad uued liikmesriigid, aga siis tingimused muutusid, süsteem tuli muuta Äh, süsteemi tuli muuta, tehniline spetsifikatsioon muutus ja see kahtlemata mõjutas hinda, see kahtlemata mõjutas äh, aega, et, et oleks lihtsustatud öelda, et siis äh, läks maksma kaheksa korda rohkem, kui esialgselt ette nähti. tähendab, protsess iseenesest on olnud linkalonka aga, eh, aga selleks olid ka omad põhjused ja kui me nüüd eh, hakkame õppetunde eh, õppima ja kui see, siin me teeme järeldused ka, kui ka teie komisjon teeb järeldused, siis tuleb arvestada veel teatud elemente. ja nüüd, mis puudutas läbipaistvuse puudumist komisjoni poolt, siis ma ei hakka siin detaile valgustama aga tegelikult Äh, siin on tegemist arusaamatusega, sest komisjon on alati tegutsenud väga läbipaistvalt. me äh, rääkisime siin, tähendab, me peame arvestama, kuidas viidi läbi äh, hankemenetlust ja kahtlemata komisjon teeb alati seda professionaalselt, sest komisjon oskab reegleid rakendada ka, eh, ka eh, selles osas, eh, kuidas me korraldame hankeid ja nii edasi, alati on olnud võimalik kontrollida eelarvet ja nii edasi. ja lõpuks vaataksime tulevikku tänasel päeval on meil siis kaks süsteem, mis on erakordselt tõhus. viimase üheksa kuu eh, jooksul on eh, see süsteem ennast täiesti õigustanud. Eh, liikmesriik süsteemi viimase üheksa kuu jooksul väga-väga palju on olemas kaheksakümmend kuus tuhat täppiminekut, nii et, et see süsteem on erakordselt kasulik, seda tunnustavad kõik. see mm, süsteem aitab meie valitsusi, meie inimesi teha oma tööd, nii et, et siis eh, töötab väga hästi, jätkab oma head tööd ka tulevikus. Eh, tulevikus me peame loomulikult arve, arvestama seda, eh, mida me oleme õppinud sissi kaudu järgmiste IT-projektide jaoks ja ma kinnitan teile, et me tõepoolest ei alusta äh, hangete väljakuulutamist enne, kui äh, õiguslik raamistik ei ole lõplikult paika pandud äh, nüüd ehm, nutikad piirid, see on niisugune protsess, mis hõlmab kõiki liikmesriike, nõukogu, eh, komisjoni, nii et, et seda me oleme nüüd õppinud minevikust ja me loodame, et just nimelt eh, sellest seisukohast eh, see praegune raport aitab meid ka, aitab meil töötada välja paremat regulatsiooni Euroopa Liidu piires, aitäh! aitäh! ja nüüd eh, ma annan eh, lõppsõnaks härra Russole natukene aega, palun lühidalt. Eh, euh, ma teen väga lühidalt. vastan komisjoni poolt öeldule ja ma tegelikult ei tea, mida lisada sellele, mida ütles peadirektor ma olen väga rahul sellega, et kõik saadikud vist hindasid Kontrollikoja tööd, rõhusid sellele, et see töö on olnud hästi tasakaalus ja see on kõik äh, väga teretulnud. härra esimees, lubate mul väga lühidalt äh, tulla tagasi ühe asja juurde millele viitasid paljud saadikud, üks eriti, nimelt milline oli siis Kontrollikoja kõige olulisem soovitus komisjonile ja kuidas praegu selle liidesega on? kõige olulisem vist on see, et komisjon peaks kõikidesse IT-projektidesse haldussüsteemi looma nende jaoks. see ongi vist kõige olulisem äh, need vead olid tõesti väga suured selle projekti juhtimise osas ja mulle tundub, et see ongi kõige mõist-, kõige parem või kõige olulisem ettepanek, mis me neile oleme teinud. ja ülejäänu osas äh, aruande jätkutöö käivitub siis nüüd. me loodame, et komisjon on meie soovitustega nõus, nad ütlesid, et nad on sellega nõus, ähm, me võtame selle teadmiseks ja tulevikuks, kui jätkutöö peaks toimuma, siis siis me esitame seda parlamendile. suur tänu, härra Risu, selle eest, et te täna olete meie juurde tulnud, vabandust, et kirjutas, kirjutasin teid natukene takka, aga me oleme sellegipoolest väga-väga tänulikud uh,. Um, kolleegid, um... me oleme natukene ajakavast maha jäänud, läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, see on kuues punkt meie päevakorras. Eh, nüüd teeb meile raporti eh, õigustalitus. see puudutab eh, Iiri ülemkohtu poolt esitatud eelotsuse taotlust Euroopa Kohtule see on oluline meie jaoks, sellepärast et meil on vaja ka tegeleda selle küsimusega, kas, kas tõepoolest komisjoni poolt välja kuulutatud eh, see turvasadama eh, põhimõte USA suhtes on kehtiv, kui me räägime isikuandmetest eh, õiguskomisjon, kes eh, peab eh, selle teemaga tegelema, eh, esitab oma arvamuse homme. Nad teevad seda ka kinniste uh-, uste taga. ma tahtsin selle kohta aga nüüd üldse paar sõna öelda hetke pärast, aga libekomisjon on väga kriitiline Äh, selle äh, turvasadama äh, mõiste suhtes see põhimõte üleüldiselt on meie jaoks kahtlane, et komisjon määrab niisugused turvasadamad isikuandmekaitse seisukohalt ja tegelikult me täna ei eh, pea arutama põhjalikult eh, seda, mida meile räägib õigustalitus. aga tegemist on teemaga, eh, mida me käsitleme kinniste uste taga see puudutab loomulikult ka neid dokumente mida me eh, oleme jaganud parlamendisaadikutele nii et palun andke need pärast eh, sekretäriaati tagasi nii et meie eh, kohtumine toimub praegusel hetkel kinniste uste taga dokumendid tulevad tagastada ja siis ma annan nüüd sõna mm, härra Kajolale. mina tahaksin öelda seda, et väga kahju, et me alustame nii hilja, ma pean ära minema, sest mul on kohtumine viieteist minuti pärast. mis puudutab sellest, et me alustame asja kinniste uste taga, siis eh, tegelikult eh, praegusel hetkel ei võeta midagi linti ja tegelikult me ei tea, kas eh, see nõue, et me töötaksime kinniste uste taga, on õigustatud või mitte. ja kui algusest peale eh, öeldakse, et tõepoolest, eh, et tõepoolest asi toimub kinniste uste taga, siis, siis see asi peab olema linti võetud, sest muidu meil ei ole mingit võimalust seda kinnitada, et niisugune vajadus oli hästi, Sofi, ma mõtlesin, et sul on mingid muud küsimused, aga alustame siis sellest kas on veel küsimusi kinniste uste taga töötamise kohta? ei ole? Kornelia, sina tahtsid midagi öelda? mina olen selle vastu, mina tõepoolest ei arva, et, et mina oleksin siiamaani näinud mingisugust ettekannet, mida peaks kinniste uste taga arvest-, arutama. mingit õigustust ei ole niisugusel tegevusel aitäh, Kornelia! nüüd kõigepealt eh, tahan öelda, et ma suhtun eh, sellesse